järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused olukorra kohta Poolas. lugupeetud daamid ja härrad, eh, tahaksin teile teada anda, et selles eh, esimeses, et selles arutelus ei ole vaba mikrofoni vooru ette nähtud ja ka sinise kaardi küsimusi ei saa esitada Ähm, me ei hakka siin praegu pidama arutelu kodukorra teemal. Ähm, te võite äh, seda teemat tõstatada palju tahate, aga esimeeste konverentsil on asi otsustatud ja fraktsioonidele on ka teatatud, kuidas asi on. niisiis, lugupeetud peaminister Šidlo, tere tulemast Euroopa Parlamenti, lugupeetud daamid ja härrad äh, otsus komisjoni meetmete kohta äh, Äh, olukorda arutada Poolas, pidada mm, äh, äh, arutelusid tuginedes õigusriikide põhi, põhimõttele on esimene kord, kui selline teema Euroopa Parlamendis tõstatub, tegemist on täiesti uue mehhanismiga ja selline debatt on ka täiesti uus, sellist menetlust, sellist arutelu ei ole meil olnud, selline menetlus on olemas alates märtsist kaks tuhat neliteist tegemist on siis sellise varase hoiatamise mehhanismiga, eh, mille eesmärk on eh, hoolitseda siis õigusriigi põhimõtete järgimise eest eh, niisiis tegemist ei ole praegu veel protseduurilise küsimusega, tegemist on aruteluga, mis on kindlasti keskse tähtsusega arutelu, pidades silmas tulevasi sarnaseid menetlusi Äh, ja me peame töötama tõesti väga keskendunult ja kõneajast kinni pidama. niisiis veel kord, lugupeetud Poola peaminister, südamlik tere tulemast Euroopa Parlamenti ja tahaksin teid ka tänada, et te olete valmis selles arutelus osa võtma. ja nüüd äh, alustame arutelu endaga ja kõigepealt äh, Äh, anname sõna äh, nõukogule, kes esindab ees, eesistujamaa ministrile härra Görensile. aitäh, lugupeetud president. Euroopa Liit ei ole ainult raha või turg, see on ka äh, liit, mis rajaneb ühistele väärtustele. Euroopa Liidu aluslepingutes on asjad sõnaselgelt paista pannud. artiklis kolm lõige kaks loetakse üles väärtused, millele Euroopa Liit on rajatud ning kinnitatakse, et need väärtused on ühised kõigile liikmesriikidele Euroopa Liidu liikmeks olek ei tähenda ainult hüvesid, see tähendab ka kohustusi ja üheks peamiseks kohustuseks, mis igal liikmesriigil on, on Euroopa Liidu põhiväärtuste austamine, õigusriigi põhimõtete austamine, demokraatia ja põhiõiguste austamine. see teeb meist liikmesriikidena ja liiduna midagi ainulaadset maailmas. Neid väärtusi jagatakse mitte ainult sellepärast, et nad on paberil kirjas, vaid sellepärast, et nad on ka kehtestamist leidnud meie avatud pluralistlikes ühiskondades ja tihtipeale seistes silmitsi suure vastuseisuga meil on vaja tagada oma kodanike äh, vabadus, tagada oma demokraatiate toimimine, aga ei õigusriik ega põhiväärtused ole midagi sellist, mida saab pidada iseenesestmõistetavaks. meie mandril on, äh, on sündinud kolm kõige äh, hullemat poliitilist doktriini me oleme ajaloost õppinud, me oleme õppinud karmil viisil ning me oleme korduvalt rõhutanud, et me nendesse selle, nendesse aegadesse enam tagasi ei lasku, me loome uue mandri, kus valitsevad rahu ja jõukus ja me oleme olnud selles ettevõtmises edukad. selle edu saladus on olnud selles, et me oleme demokraatia ja õigusriigi põhimõtted pannud esikohale. ja on oluline, et me teeksime seda ka tänapäeval väärtustest kinnipidamine on midagi, millega valitsused peavad pidevalt tegelema, aga me peame olema ausad, mitte ühelgi riigil ei ole äh, pahede või vooruste monopoli. meil kõigil on puudusi, aga meie demokraatia tõeline jõud peitub selles, et me suudame need puudused kindlaks teha, nendest kõnelda, neid tunnistada ja need korrigeerida. seda demokraatia tähendabki see tähendab ka seda, et me oleme valmis avatud aruteludeks selle üle, kuidas muutuste ajal neid väärtusi kõige paremini kaitsta. tänane arutelu, kus äh, nõukogul paluti samuti sõna võtta, äh, on ajendatud meetmetest, mille võttis kasutusele demokraatlikult valitud Poola valitsus. Need meetmed iseäranis põhiseadusliku järelevalve kohus ja avalik-õigusliku meedia valitsemine, need Äh, on äh, need, mida me arutame. meediapluralism on äärmiselt oluline tagamaks äh, seadustest kinnipidamist demokraatlikus ühiskonnas. meie oleme korduvalt rõhutanud, et meediapluralism ja vabadus on demokraatia põhiväärtused. Need aitavad tagada läbipaistvust, nad mõjutavad avalikku arvamust, aitavad kodanikel osaleda otsuste langetamise protsessis Äh, mitmel korral on nõukogu juhtinud ka tähelepanu sellele, kui oluline on kohtunikkonna sõltumatus. Äh, see äh, tuleneb meie liikmesriikide põhiseaduslikest traditsioonidest. eesistujamaa ülesanne ei ole kellelegi kohut mõista, iseäranis praegu. nõukogu pole seda olukorda veel arutanud, aga tahaksin siiski Poola teemal lühidalt ühte-teist öelda mitte ükski teine riik võib-olla ei ole Euroopas äh, äh, läbi ajaloo nii palju äh, kannatanud nagu Poolat. Poolat on okupeeritud, lõhestatud, aga Poola vaim pole kunagi surnud. Poolad on, võitlesid oma identite-, identiteedi eest ka Nõukogude ikke ajal ja tuhande üheksasaja neljakümne viiendal aastal aitasid poolakad vabastada minu riiki ning ma olen teile selle eest väga tänulik ja nüüd kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal üksteist aastat pärast seda, kui Poola liitus Euroopa Liiduga, on äh, Poolast saanud äh, suurriik. Poola on suutnud ennast kehtestada kui oluline ja edukas Euroopa äh, maja, majandusriik, demokraatlik riik, millel on tugevad institutsioonid. Poola rahvas on suutnud seda teha, kuna nad on tugen-, tuginenud traditsioonidele, neil oli äh, Äh, üks varasemaid ja liberaalsemaid põhiseadusi äh, Euroopas tuhande seitsmesaja üheksateistkümnendast aastast alates. Äh, Poola rahvas väärib suurt lugupidamist selle eest, mida nad on saavutanud. otsides suveräänsust, on nad jõudnud Euroopa Liitu. eesistujamaa on tänulik selle eest, et me saame osaleda selles arutelus parlament on alati näidanud üles suurt pühendumust õigusriigi põhimõtete kaitsele, demokraatia kaitsele ja põhiõiguste kaitseks ei ole saladus, et äh, minu kodumaa Holland, äh, kus asub palju rahvusvahelisi kohtuid ja institutsioone, leiab, et äh, põhiõigused ja õigusriigi põhimõtted on äärmiselt olulised. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal koos Saksamaa, Taani ja Soomega saatsime partneritele kirja, et oleks vaja platvormi selleks, et arutada õigusriigi küsimusi kui me saame rääkida rahandusest ja kalandusest, miks mitte kõnelda ka äh, õigusriigist ja põhiõigustest. ning seetõttu korraldame ka äh, Strasbourgis teisel veebruaril äh, põhiõiguste ja rändeteemalise seminari ja me loodame, et institutsioonidest on palju esindajaid kohal. kaks kuud tagasi toimus nõukogus iga-aastane arutelu õigusriigi põhimõtete kohta Euroopas ja maikuus kavatseme üldasjade nõukogul korraldada teise sellise seminari ja meie eesistujamaana tahame äh, hoolitseda selle eest, et põhiõigusi peetakse kinni. loomulikult nõukogu ei tegutse üksinda selliste oluliste asjade puhul, vastupidi. komisjon on meie arvates väga oluline äh, jälgimaks arenguid selles valdkonnas kogu Euroopa Liidus, sest nende ülesanneks on olla aluslepingute valvur. samuti tahaksin juhtida tähelepanu Euroopa Nõukogu ja Veneetsia komisjoni rollile nii Euroopa Komisjon kui ka Veneetsia komisjon kooskõlas oma reeglitega Äh, vaatavad, millised on praegused arengud, millised on need arutelud ning meie teeme ettepaneku, et see tänane arutelu peaks toimuma äh, erapool, äh, erapooletult ja koostöövalmilt. me peame hinnangud andma pärast faktide analüüsi. komisjoni asepresident räägib meile, mida komisjon on teinud pärast möödunud nädala siis amme struktureeritud dialoogi sisseviimiseks Poola võimudega ja mul oli võimalus täna juba kõnelda peaminister Siidloga ja temal on võimalik siis samuti tutvustada parlamendile eh, Poola valitsuse seisukohta. Eh, ma leian, et meil on vaja eh, dialoogi meie Euroopa demokraatlike riikide sees, aitäh aitäh! ja kui annan, enne kui annan sõna äh, härra Timmermansile, komisjoni äh, asepresidendile, tahaksin öelda tere tulemast nendele inimestele, kes istuvad siin tribüünidel, meil on siin väga palju inimesi kohal, aga ma äh, paluksin, et te ei lehvitaks seal tribüünidel mingeid loosungeid, vaid käituksite erapoolikult, erapooletult ja annan nüüd sõna härra Timmermanile. Eh, lugupeetud peaminister härra minister lugupeetud parlamendiliikmed eh, president junckeri ja teiste komisjoni kolleegide poolt sooviksin teile selgitada miks eh, komisjon otsustas anda hinnangu hiljutistele sündmustele poolas ning kuidas konstruktiivselt ning faktipõhiselt edasi liikuda dialoogist poolaga et ära hoida süsteemne oht õigusriigile. põhiline põhjus selle eh, hinnangu käivitamiseks eh, eh, õigusriigi raamistikus on Poola ülemkohtu ohu, langeda, kohta langetatud otsus, eriti selles, mis puudutab kohtunike ametisse nimetamist. põhimõtteliselt peaks see olema otsus, mille langetab ülemkohus ise, kuid praeguses olukorras teised Poola riigi institutsioonid ei ole täitnud äh, ülemkohtu poolt langetatud otsuseid. see on tekitanud e-, ebakindla olukorra äh, ülemkohtu toimimise osas. veel enam, Poola parlament äh, on otsustanud lühendada kohtu esimehe ja aseesimehe ametimandaati. kahekümne kaheksandal detsembril esitati parandus ühemkohtu seaduses kohta mis eh, eh, tundub eh, muutvat ülemkohtu tegevuse märkimisväärselt keerulisemaks. võttes arvesse, kui oluline koht on ülemkohtul Poola õigussüsteemis, on karta, et võib tekkida süsteemne oht õigusriigile. samuti on tekkinud ainult muret uus meediaseadus ning äh, õigusriik, nagu seda näeb äh, meie õigusriigi raamistik ette, äh, nõuab ka meediavabaduse pluralismi respekteerimist, mis on ometi, mis on tihedalt seotud põhiõiguste, eriti sõnavabadusega. sellega seoses leiab komisjon, et see val-, et see seadus tuleb õigusriigi raamistiku abil üle vaadata. Euroopa Liit on võtnud aluseks ühised väärtused, nagu seda näeb ette Euroopa Liidu aluslepingu artikkel kaks, mis eriti nõuab Eh, õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist. vastastikune usaldus liikmesriikide vahel ning eh, usaldus teineteiste õigussüsteemide vahel tähendab seda, et õigusriigi põhimõtetest peetakse kinni kõikides liikmesriikides. kui äh, liikmesriikide eh, garantiid õigusriigile näivad mittetoimivat, peab Euroopa Liit tegutsema. sooviksin ühtlasi märkida seda, et ülemkohtu roll Poolas on äärmiselt oluline eh, garanteerimaks, et, et eh, valitsuse tegevus vastaks põhiseadusele. sellega seoses on äärmiselt oluline praegune vaidlust ülemkohtu osas kiireloomuliselt lahendada, et eh, kohus saaks Eh, garanteerida, garanteeritud jätkata oma tegevust eh, oma eh, rolli täites. ma külastasin novembris ja detsembris kahel korral Poolat, kuid vastused, mille siis saime, ei olnud täielikud ja ei olnud piisavad selleks, et meie muresid leevendada õigusriigi raamistik aitab meil struktuurselt hinnata olukorda käsikäes Poola võimudega peaksime kasutama seda raamistikku avatult ning konstruktiivselt eh, ning koostöövaimus, mitte eh, rünnates. umbes tund tagasi saime uue kirja vastuseks minu poolt möödunud nädalal saadetud kirjale ning me eh, kavatseme seda arutada konstruktiivselt, koostöövalmilt, et leida vastus küsimusele, kuidas minu Eh, kirjale eh, reageeritud on, ma ei saa muidugi sellest pikemalt praegu rääkida, sest kiri jõudis meieni kõigest tund aega tagasi. Eh, sooviksin rõhutada seda, et oleme praegu alles protsessi alguses selle, mille raamistik on ette läinud. sellel raamistikul on ennetav iseloom ning detailne faktiline õiguslik hinnang ei tähenda sugugi seda, et automaatselt langetatakse otsuseid hiljem vaid kõik äh, äh, sõltub sellest, äh, mis toimub edaspidi, loodame struktureeritud dialoogi kogu Poola valitsusega, kavatseme seda dialoogi pidada erapooletult, tõestuspõhiselt ning koostöövalmilt. Pole vaja rõhutadagi, et komisjon absoluutselt respekteerib Poola suveräänsust ning kavatseb oma tööd edasi teha erapooletult ja objektiivselt, nagu seda kõigi teiste liikmesriikide puhul on tehtud, eh, kooskõlas komisjoni peal eh, pandud kohustustega Euroopa aluslepingute poolt, millele on alla kirjutanud, eh, mida on ratifitseerinud kõik liikmesriigid. ning teeme koostööd ka, tihedat koostööd ka Veneetsia komisjoniga Eh, ning mul on äärmiselt hea meel selle üle, et vastavalt minu soovitusele on ka Poola valitsus ise palunud eh, Veneetsia komisjoni eh, poolset hinnangut oma ülemkoht puudutavate otsuse kohta. tahaksin rõhutada, et selles vaimus kirjutasime me ka möödunud nädalal Poola valitsusele. mul on selline tunne, et ka samas vaimus vastas meile Poola valitsus möödunud nädalal ning me kavatseme tähelepanelikult analüüsida nende vastust ning eh, siis jätkame edasist dialoogi Poola valitsusega, et eh, loodetavasti see eh, teema kiiresti lõpule viia, aitäh. aitäh, härra Timmermans ja nüüd saab sõna Poola peaminister proua Šidlo Szanowny panie przewodniczący. Szanowny panie przewodniczący. Härra parlamendi president, minister, daamid ja härrad. ma olen väga tänulik võimaluse eest äh, sõna võtta Euroopa Parlamendis äh, Poola teemadel. aitäh, et mind siia kutsusite ja jään ootama väga kõrge kvaliteediga arutelu. see on minu jaoks väga oluline. ma tahaksin hajutada igasuguseid kõhklusi, mis teil võib, võivad olla seoses nende muudatustega, mida me Poolas läbi viime. me teeme neid muudatusi lähtuvalt äh, demokraatlike valimiste tulemustest Poolas äh, kaks tuhat viisteist aasta oktoobrikuus. Poola valijaskond on soovinud muutust. Nad äh, on soovinud äh, õiguse ja justiitspoliitikate muutu-, muutust, mida esindab minu partei. ma hindan võimalust äh, siin sõna võtta, esindades Poola valitsust ja eelkõige esindades Poola rahvast, kes usuvad vabadusse, võrdsusesse ja sõltumatusse. Need on väärtused, mille eest on Poola rahvas võidelnud väga palju aastaid. Need on väärtused, mida me peame olulisemaks kõikidest teistest. vabadus, võrdsus ja sõltumatus on need väärtused millel rajaneb meie riik. ma loodan, et pärast minu sõnavõttu olete veendunud, et Poola kuulub samavõrra ühinenud Euroopasse kui need riigid, mida teie esindate. daamid ja härrad, lugupeetud parlamendiliikmed mõnikord kuuleme Poolas äh, seisukohti, mis äh, teevad haiget, seisukohti, mis äh, on ebaõiglased Poola ja Poola valitsuse suhtes. on võimalik, et need hääled räägivad teadmatusest tulenevalt, mõnikord ka võib-olla pahatahtlikkusest, aga ma arvan, et need on vähemuses, sest meie eurooplastena peaksime ehitama oma ühiskonda, väärtustades mitmekesisust, usaldust, erinevust ja Euroopa Liidu ühtsust. me usume ühtsusesse, usume julgeolekusse, sellepärast oleme vastu võtnud väljakutse ehitada ühtne Euroopa, mille moodustavad tugevad riigid, kes koos suudavad vastu astuda väljakutsetele, mille ees me kõik seisame. mille üle peame arutama üheskoos selleks, et äh, neist jagu saada. poolakad soovivad toetada Euroopat äh, keeruliste otsuste ajal, me oleme valmis toetama Euroopat nende väljakutsete ees seistes, me oleme osa ühinenud Euroopast, see on meie jaoks äärmiselt oluline. siin on juba mainitud Poola ajalugu ja ma olen härra Kondesele väga tänulik selle eest, mida ta ütles, Poola ajalugu on olnud keeruline. meie isad, vanaisad on valanud verd vabaduse nimel, et meie saaksime olla ühtse Euroopa osa, aga nad valasid verd ka teiste Euroopa Liidu riikide eest. aastakümneid pidime võitlema võimaluse eest äh, ennast vabalt väljendada või õiguse eest äh, oma riik saavutada, me suutsime selle saavutada ja me ei anna seda käest ära, see on ideaal mida õpetas meile üh-, ühtne Euroopa, nad õpetasid selle eest võitlema, me oleme selle saavutuse üle väga uhked. eelmise aasta valimistel toetasid Poola valijad meie manifesti, õiguse ja õigluse manifesti. õiguse ja õigluse manifest käsitleb neid muresid, mis on kodanikel, kes pärast aastatepikkust Euroopa Liidu liikmelisust ja aastatepikkust äh, muutust peavad äh, keerukaks igapäevast toimetulekut. Teid võib-olla üllatab, et äh, hoolimata sellest, et Poola on Euro Euroopa Liidu liikmesriik, saavad mitmed Poola lapsed sooja toitu ainult koolis, mitmed pensionärid kulutavad poole oma pensionist ravimitele, palju on töötuid, palju noori on töötud. inimesed peavad otsustama, kas osta ravimeid või maksta ära oma arved sellised äh, raskused on mitmete poolakate igapäevaelu osa, paljud äh, on jäänud äh, jalgu muutuste tuules. me tahame Poolat, mis peegeldab Euroopa Liitu, Poolat, kus on või-, võrdsed võimalused ja vabadused, me tahame, et Poola liiguks veelgi kiiremini võrdsete võimaluste suunas. selle saavutamiseks oleme koostanud manifesti kasutades näiteid ähm, erinevatest edukatest äh, Euroopa Liidu riikidest, me peame õppima nendelt, äh, kes on olnud edukad, kes on saavutanud äh, seda, mida meie soovime saavutada. me teame, et paljud Poola inimesed soovivad võrdseid võimalusi ja meie manifest on suunatud selle eesmärgi saavutamisele oleme nüüd võimul pärast äh, valimisi Poola rahvas on inspireerinud meid äh, läbi viima muutusi, mida me lubasime. see on meie lepe Poola rahvaga. ja kuigi valitsus on alles värskelt ametis, tegutseme me juba nende otsuste ka-, kallal ja meetmete kallal, mis aitaksid Poolat edasi arendada. kooskõlas õigusega, austades äh, põhiseadust ja tõepoolest äh, kooskõlas ka Euroopa Liidu aluslepingutega. lubage, ma kordan veel kord, me oleme osa Euroopa Liidust me oleme seda olnud, oleme seda praegu ja oleme jätkuvalt Euroopa Liidu liikmesriik. võrdsete võimaluse, võimaluste Euroopa liige, ma loodan, et need kehtivad kõikidele eurooplastele, me loodame, et Euroopa Liit hoolitseb kõikide oma liikmesriikide eest ja me soovime olla taolise Euroopa Liidu aktiivsed liikmed aastasadu on Poola uskunud äh, õigusriiki. jah, tõepoolest, Poola oli esimene Euroopa riik, kus võeti vastu põhiseadus, poolakate jaoks on põhiseadus püha. ja head liikmed, Poola põhiseadus ei ole äh, olnud ohus äh, viimastel aegadel, kuigi ma olen tänulik võimaluse eest teile rääkida ja esindada siin teie ees poole valitsust, pean ütlema, et äh, ma ei näe vajadust äh, pühendada nii palju aega Poola küsimusele. ma arvan, et äh, teil, austatud parlamendisaadikud, on palju muid olulisi teemasid, mida arutada, on palju probleeme, milles Euroopa seisab, mis tuleb lahendada, aga ma olen siin, sest ma soovin teiega Äh, seda dialoogi pidada, ma tahan rääkida teile Poolast, ma tahan hajutada mis tahes äh, kõhklusi, mis teil võib olla ja ma arvan, et äh, lähtudes sellest heast tahtest, mis meie vahel on, saame kõik lahkuda siit saalist pärast käesolevat arutelu, uskudes, et Poola on tugev riik, Euroopa Liidu liikmesriik, kes areneb positiivses suunas ja me võime selle üle uhked olla ma mõistan, et on kaks äh, kõhklusvaldkonda, äh, üks puudutab põhiseaduskohust ja teine puudutab äh, meediaseadusandlust. põhiseaduskohus, head parlamendisaadikud Poolas, on väga tugev institutsioon. see toimib hästi. see on langetanud otsuseid, sealhulgas ka täna, see jätkab oma tööd. muudatused, mis me läbi viisime, mis puudutavad põhiseaduskohust puudutavat õigusakti, need peegeldavad Euroopa Liidu äh, liikmesriiki, Euroopa Liidu õigusakte standard, õigusaktide soovitatud standardid, me pidime muutma seda seadust sellepärast, et äh, kaks tuhat viisteist juunikuus eelmine parlament ja koalitsioon võtsid vastu seaduse põhiseaduskohtu kohta, mis äh, osutus äh, põhiseaduskohtu silmis äh, kaks tuhat viisteist detsembris osaliselt põhiseadusvastaseks, see seadus, mille parlamendi eelmine koosseis vastu võttis, jäi valitsuse mahitusel oli ekspertide hinnangul äh, mitte korrektne ja see viga tuli parandada. mitmed kohtunikud äh, pidid äh, põhiseaduskohtus pärast valimisi tööle asuma, see tuli ära muuta, pidi olema neliteist kohtunikku kelle määrab, kelle määras äh, lahkuv valitsus, samal ajal seesama Veneetsia komisjon, keda siin juba mainiti, on selgelt välja öelnud, et äh, põhiseaduskohtus peaks olema demokraatlik esindatus, see tähendab, et valitsuspartei ei peaks määrama kohtunike enamust. me tegime seda, mida oli vaja teha me tegime seda, mida me pidime tegema. presidendi otsus mitte nõustuda uute kohtunike ametivandega andis uuele parlamendile võimaluse läbi viia vajalikud muutused. parlamendil on õigus määrata uusi kohtunikke seitsmendal jaanuaril otsustas Põhiseaduskohus, et äh, nende pädevuses ei ole hinnata selle otsuse põhiseaduspärasust. meil on viisteist kohtunikku konstitutsioonikohtus, enamus neist määrati eelmise valitsuse poolt, vähemus äh, määrati uue vali-, valitsuse enamuse läbi, kus, kes ei ole kunagi üritanud saavutada es-, enamust Põhiseaduskohtus, me üritasime lihtsalt taastada tasakaalu. tahaksin teile kinnitada, lugupeetud parlamendiliikmed, et äh, oleme nõus äh, sellega, et kaheksa viieteistkümnest kohtunikust äh, peaks olema opositsiooni valitud see näitab äh, seda, kui palju me usaldame opositsiooni, peame lugu nende õigustest ja seda me oleme ka teinud. selleks, et kaitsta põhiseaduskohtus äh, pluralismi, on uus parlament otsustanud, et põhiseaduskohus peaks äh, tegutsema täieõigusliku kohtuna, nagu äh, nagu see toimub äh, teistes liikmesriikides. otsused tule, tuleb langetada kahe kolmandiku kohtuliikmete häälteenamusega ja kuivõrd põhiseaduskohtu otsused otsustavad, kas seadused või õigusaktid on põhiseadus, vastavad, peaksid otsused põhinema samasugusel häälteenamusel kui põhiseadust puudutavad hääletused parlamendis. ehk siis vaja on kahe kolmandiku sellist äh, häälteenamust nagu paljudes teisteski Euroopa Liidu liikmesriikides, nagu te väga hästi teate, sest teie tulete nendest teistest liikmesriikidest see tähendab, et kohtunikud peavad otsima kompromisse ja langetama kaasavaid otsuseid. oluline on kõrvaldada ka väärarusaamad, mis puudutavad detsembrikuus tehtud kohtuotsuseid. arutelud, mis on ümbritsenud põhiseaduskohut, on poliitilised, mitte õiguslikud. tegemist on kohtuga, mis hindab äh, seaduste põhiseaduspärasust ja otsustab seaduste edasise saatuse üle. erinevalt tavakohtutest äh, põhiseaduskohus äh, ei otsusta konkreetsete otsuste mm, üle. otsuste otsused, mis langetati detsembris Põhiseaduskohtu poolt, on juba ümber lükatud, puudub vajadus äh, mingeid edasisi samme selles osas äh, astuda. aga tahaksin veel kord korrata, et äh, vaidlused Põhiseaduskohtu üle Poolas on poliitilist laadi, mitte õiguslikku laadi ja seega saab tulemus tulla ainult äh, läbi poliitilise kompromissi Poolas, tegemist on Poola siseasjaga. olen valmis äh, arutama opositsiooniga ettepanekute üle, mida me oleme teinud. lugupeetud parlamendiliikmed, mis puudutab äh, muudatusi meediaseaduses Need muudatused on teinud parlament eesmärgiga muuta avalik äh, meedia sõltumatuks ringhäälinguks. mingeid õiguslikke standarde ei ole liigutud ja eesmärgiks on äh, meediakajastuse objektiivsus, me ootame plurali-, soovime pluralismi Äh, korrektseid fakte, ausust meediamaastikul, need on meie eesmärgid. kolm nädalat tagasi Poola parlament äh, muutis äh, seadusandlust, mis käsitleb avalikku ringhäälingut. see eelnes edasistele meediareformidele, edasistes etappides vaatasime kuidas juhitakse Ringhäälingu organisatsiooni. kus selgelt rikuti euroopalikke standarde, Poola Ringhäälingu puhul oli vaja katkestada ähm, seotus äh, regulatiivasutuse ja Ringhäälingu organisatsiooni juhtkonna vahel selline ettepanek oli kahe tuhande kümnenda aasta komisjoni soovitustes juba kirjas meediaturu regulatiivasutuse puhul öö, ähm, öö, äh, valitsus jätkab äh, meediaseadusandluse muutmist eesmärgiga tagada avaliku ringhäälingu jätkusuutlik äh, finantseerimine ettevalmistatav seadusandlus peegeldab äh, vastavat seadusandlust teistes Euroopa Liidu liik-, äh, riikides. valitsus on avatud pidama dialoogi ja arutama neid teemasid. me sooviksime, et meil oleks vastastikune mõistmine parteide vahel Poolas, parteide vahel, kes toetavad äh, valitsust ja opositsiooni vahel, et saavutada Poolas muutus, me oleme avatud dialoogile, me oleme avatud äh, arutlustele, ühistele lahendustele, Poola probleemidele. ma arvan, et äh, meie kõigi jaoks on oluline, et me tunneksime Euroopa Liidu toetust. me tahame tunda, et Poola on vaba ja sõltumatu Euroopa Liidu liikmesriik, kes võib alati olla kindel Euroopa Liidu toetusele ja kui Poola langetab otsuseid, mis äh, on seotud äh, siseasjadega, austataks tema sõltumatust. lugupeetud parlamendiliikmed, jään ootama teie küsimusi, nagu ka teised minu valitsuse liikmed. Poola on kaunis riik, poolakad on uhke rahvas, me tahame olla Euroopa Liidu eesrindlased, see on olnud äh, Poola rahva suur unistus juba aastaid. me oleme soovinud äh, vabadust, õiglust, äh, sõltumatust ja nüüd oleme need äh, väärtused saavutanud. me peame neid ülimalt oluliseks. lugupeetud parlamendiliikmed, aitäh tähelepanu eest ja ma siiralt loodan, et minu selgitused aitavad teil mõista, Poolat ja seal viimasel ajal toimunud, toimunut, arvan, et dialoog ja vastastikune mõistmine on aluseks Euroopa Liidu helgele tulevikule, aitäh! suur aitäh! suur aitäh, proua peaminister! ja nüüd saab sõna Euroopa Rahvapartei nimel härra Gonzales Pons kõnelejal pole mikrofoni. Okay. lugupeetud proua peaminister minu fraktsiooni esimees manfred weber on sakslane ja sellega seoses otsustas ta eh, anda kõneaja minule eh, enda asemel et tema rahvust ei kasutataks ära eh, selleks et vastutusest kõrvale eh, hiilida te, meie fraktsiooni suuruselt teine ähm, delegatsioon äh, on Äh, poolakad, kuid täna nad sõna ei võta, et keegi ei saaks seda ära kasutada oma vastutusest kõrvalehiilimiseks. proua peaminister, ei ole normaalne, et meie Euroopas peaksime, peame hakkama ettevõtlusmenetlusi kasutama selleks, et, et sõnadest ei saaks äh, poliitilisi relvi, see pole normaalne. Teiega räägib hispaanlane, hispaanlane Rahvaparteist. minu asemel võiks siin olla ükskõik milline teine kolleeg Rahvaparteist, sest me kõik äh, arvame sama. Euroopa on eelkõige demokraatlike väärtuste kogu. hiljem alles alles turg. kordan kõigepealt oleme me väärtuste kogum ja alles siis ühisturg. sellega seoses meie kõigi nimel sooviksin ma olen veendunud selles et teie mõtlete sedasama euroopa ei ole brüssel euroopa ei ole berliin euroopa ei ole pariis euroopa äh, tähendab viitsada miljonit eurooplast kes soovivad koos elada. poola rahvas on võidelnud igasuguste diktatuuride vastu ja neid võitnud, natside vastu kõigepealt ja eurooplased toetasid Poolat, siis kommunisti vastu, kommunistide vastu, eurooplased olid Poola eh, kõrval ja nüüd me kõik võitleme Euroopas terrorismi vastu. kuid autoritaarsus ei tule mitte ainult väljaspoolt autoritaarsus ei äh, tähenda kindlat aega või kohta vaid see tähendab rünnakut meie väärtuste vastu meie äh, vabaduste vastu poolakad õnnetuseks teavad nagu ka hispaanlased nagu portugallased nagu itaallased nagu sakslased nagu rumeenlased nagu sloveenlased nagu prantslased või nagu ka kreeklased et kõige harvem hullem autoritaarsus tuleb alati seestpoolt et eh, kohtusüsteemi hävitamine ning eh, meedia kontroll võib olla alguseks, eh, et demokraatia hävitada. probleem ei ole Poolas probleem on autoritaarsus, juhtugu see siis kus tahes. mineviku vead, ka kõige kohutavamad, jõletumad vead eksisteerivad selleks, et need mitte korrata, mitte neid iga päev taas üle elada. see Euroopa, kus me kõik soovime elada, võtab aluseks leppimise, mitte vaenu ja viha. me ähm, äh, respekteerime inimväärtusi, me võtame oma tegevuse aluseks Rooma õigusi ja kristliku moraali. meie ainus impeerium on seaduse impeerium, sellepärast me täna siin olemegi koos, me tahame äh, öelda et ei ole mingisugust võimalust et mõni neist väärtustest satuks ohtu mitte keegi ei tule siia kohut mõistma või või ründama vaid praegu on hetk ja koht kus arusaamatusi selgeks rääkida kui see vajalikuks peab osutuma keegi ei kavatse ennetavalt poola valitsust hukka mõista kõige vähem rahvapartei poola rahvapartei liikmed pole mitte kunagi sellega nõus. sellega seoses me ootame selle dialoogi lõppu komisjoniga ning kutsun üles härraseid volinikke, et nad käituks sama ettevaatuse ja äh, äh, äh, hoolsusega, mida nad seni on teinud ning äh, teil on olemas eh, soovin teile kõike head proua peaminister oma valitsuse programmi elluviimiseks teid eh, teie üle mõistatav mõistavad kohut poola valijad kui aeg tuleb kuid see mis puudutab õigusriiki ei eh, tohi me ennast petta sest meie peame end teineteisele otsa vaatama ja rääkima tõtt nagu oleme seda teinud kreeka valitsusega nagu oleme seda teinud ka Briti valitsusega. E, loodame, et täna siin me räägiksime teineteisele tõtt ja tunnistaks, et asjad on nii, nagu nad on, lugupeetud peaminister. asi ei ole ühes seaduses, asi on väärtustes. Teie nagu iga teine legitiimne valitsus võib e, va e, muuta seadust, kuid ei teie ega mingi ükski teine valitsus ei saa väärtuseid muuta, seda ei ole võimalik teha, proua peaminister. ja nüüd saab sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna fraktsiooni esimees härra Pitella. sotsialistid ja demokraatlikud ilma igasuguse kahtluseta toetavad neid tuhandeid kes äh, meeleavaldustele tulid, et kaitsta õigusriiki ja demokraatia põhimõtteid. lugupeetud peaminister, me hindame teie kõnetooni. me ei soovi kohut mõista teie koduriigi üle, me ei soovi ka äh, Eh, teie eh, riigis demokraatlikult eh, valimistel saavutatud tulemusi. Teil on õigus autonoomselt oma riiki juhtida, sealjuures respekteerides Euroopa õiguse aluspõhimõtteid. Poola on üks Euroopa liigu alustalasid ajaloolistel põhjustel, moraalsetel põhjustel, mõeldes selle peale, kuidas kahekümnendal sajandil Poola totalist-, totalitarismi vastu võitlesid ning äh, äh, need äh, otsused, mille teie valitsus on langetanud, on ajaloo vastu, ehm, sest rünnakud kohtute vastu, rünnakud vaba ajakirjanduse vastu ei ole teie ajaloo väärilised. meile tundub härra Timmermansi otsus õigustatud olevat, põhjendatud olevat sest äh, praegusel hetkel Euroopa Liit ei ole mitte mingisugune patuoinas. Euroopa on äh, väärtuste ühendus. Euroopa vajab vabad Poolat, tugevad Poolat. mõelge selle peale, proua peaminister. mõelge äh, nende otsuste peale, mille olete langetanud ning tegutsege dialoogi valmis, nagu seda eh, ka eh, soovitas härra Timmermans. Poola on suur riik. me ei hülga Poolat ja te praegu astute selles suunas mis on teie ajaloo ja teie väärtuste vastu. ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel ähm, härra Kamal. aitäh, äh, me oleme täna pärastlõunal siia kokku tulnud ja ma saan aru, et äh, saadikud tahavad Poola valitsusele ära teha, aga enne kui me siin sõnavalingutega välja tuleme, tahaksin kõigil paluda, et laseme Euroopa Komisjonil ja Veneetsia komisjonil äh, Poola valitsusega koostööd teha, et lahendada neid muresid, mis, millele me oleme viidanud. ma olen kõnelenud Poola saadikutega, ministrite ja peaministriga ja on täiesti selge, et neil ei ole mitte mingisugust äh, kavatsust õigusriiki ja pluralismi õõnestada Äh, asi on ainult selles, et möödunud äh, eelmine valitsus langetas otsuse äh, oma semude põhiseaduskohtusse panna ja kui see juhtus, siis keegi ei kaevanud ja miks nüüd korraga kurdetakse, kui uus valitsus tahab panna ametisse viis kohtunikku põhiseaduskohtu viieteistkümnest? me peaksime tervitama neid konstruktiivseid kõnelusi, mida president Duda on pidanud kohtu esimehega. me peaksime tervitama seda, et Poola on palunud Veneetsia komisjoni arv, arvamust ja me peame tervitama ka eraldatust seadusandja ja ringhäälingu organisatsiooni vahel äh, me praegu lihtsalt sekkume äh, poliitiliselt. mina olen tegutsenud audiovisuaalse meedia direktiivi kallal ja mind šokeeris see, kuidas paljud saadikud suurtest Äh, liikmesriikidest olid avalike äh, ringhäälinguorganite nõukogudes ja äh, tahtsid seal kehtestada oma huvisid. siin selles kojas on poliitikuid, kes on olnud peatoimetajad, kes on olnud telekanalite juhid, on teisi inimesi vallandanud, nii et, et kui me hakkame kritiseerima demokraatlikult valitud Poola valitsust, siis näitame näpuga ka nende inimeste peale, kes selle valitsuse ametisse valisid ja ärge siis üllatuge, kui äh, poliitikud, äh, Poola rahvas valib rohkem euroskeptikuid, nagu seda on tehtud Prantsusmaal, Itaalias, äh, Ungaris, nii et, et olge ettevaatlikud, milliseid sõnu te siin kasutate, kui härra Berlusconi käis siin parlamendis ja rääkis härra Schulzi minevikust, siis paljud olid solvunud, nii et, et palun kaaluge oma äh, Äh, reaktsiooni, kui Saksa poliitik äh, meedias räägib sellest, et äh, Poola valitsus tegelikult tegutseb nagu Putin. ma Äh, kuivõrd solvav selline lähenemine Poola rahvale on, äh, äh, kes on pidanud taluma Venemaa imperialismi, Saksa natsionaalsotsialismi, sotsialismi, nii et, et kehti, keskendume siin kojas tõelistele kriisidele, kriisidele, mis Euroopa Liidu ees seisavad, rändekriis, eurosoon, majanduskasvu puudumine ja laskem Poola valitsusel teha konstruktiivset koostööd Euroopa Komisjoni ja Veneetsia komisjoniga, et me saaksime otsused langetada tuginedes äh, faktidele ja arvestaksime äh, kui, äh, sellega, kui palju Poola on türannide käes kannatanud. minul ei ole mingit kahtlust, et uus Poola valitsus on valmis tegema koostööd kõigi nendega, kes soovivad nendega koostööd teha, hoolitsemaks selle eest, et Poola Äh, toetab vabadust, pluralismi ja demokraatiat, äh, mille eest Poola rahvas nii kaua on võidelnud. liberaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna fraktsiooni esimees härra Verhofstadt. aitäh, äh, peaminister, aitäh, et te olete siia tulnud, aitäh ka teie ettekande eest, ma üritan vastata samamoodi, mul ei ole äh, alati kerge nii rahulikult rääkida nagu teie, aga äh, teie ja teie erakond äh, võitsid valimised ning teie ja teie erakond saite väga tugeva mandaadi oma riigi juhtimiseks. jah, seda me austame ja peamegi austama. liberaaldemokraadina mulle võib-olla ei meeldi kõik teie poliitikad aga äh, äh, äh, meie ülesanne ei ole teile ettekirjutusi ega demokraatias asjad niimoodi käivadki. Teie olete saanud enamuse toetuse ja teie õigus on kohandada, kujundada meediamaastikku, avalikku teenistust reformida. kui mina olin peaminister, tegin ise samu asju, aga ega me tegelikult seda ei, seda ei aruta siin Ehm, see, mis paljudele saadikutele siin kojas muret valmistab ehm, ja ehm, on see, et tahetakse kasutada või, või kuritarvitada seda suurt enamuse toetust selleks, et riigis kehtiv kontrollimehhanism ära lammutada. see ei lähe. üheks Euroopa demokraatia põhielemendiks on just nimelt see tasakaalude mehhanismide ja kontrollide olemasolu. see näiteks äh, see on vajalik siis, kui mõned seadused Poolas on põhiseadusega vastuolus. ja see äh, põhiseaduse muudatus, mis teil enne jõule parlamendis kiiresti vastu võeti, äh, just nimelt halvab põhiseaduse järelevalve kohtu tegevuse ning sellest ei olnud teie erakonna manifestis enne valimisi sõnagi juttu ning ma tahaksin äh, väljenduda väga täpselt. asi ei ole sellest, äh, kui äh, härra, asi ei ole härra Kamal selles, kes on ametisse nimetatud, mis, asi ei ole kvoorumis, asi ei ole kahekolmandikulises enamuses ja asi ei ole isegi mm, sellest uuest kronoloogiast kaasuste läbivaatamiseks, mis kasutusele on võetud Teie ütlesite, et paljudel teistel liikmesriikidel on ka samasugused reeglid, aga mitte kõik need reeglid korraga, just selles on asi. Te olete siin kombineerinud kõik ohtlikud elemendid, mis halvavad kohtu tegevuse ja ei lase neil oma tööd korralikult teha härra Kaval, täiesti õige on see, et Poola valitsus peab parandama need vead, mida eelmine valitsus tegi aga seda ei saa teha niimoodi, neid vigu ei saa niimoodi parandada, et halvatakse põhiseaduse järelevalve kohus. ma arvan, et, et kui te ise ütlesite, et teie arvates on probleem, seda probleemi oli tunda ka teie hääletoonist ja seetõttu te järgisite ka härra Timmermansi e, seisukohta ja palusite nõu e, või arvamust Veneetsia komisjonilt aga oleks tõesti väga halb, kui Poola liiguks ida poole, kui ta liiguks teise süsteemi poole. et jah, härra Kamal, ma kord tõesti kasutasin äh, sõna Putin ja ma tean, et härra Katsinski ähm, ei armasta Putinit ja Venemaad ja mind ka ei armastata Venemaal, ma olen ka nende mustas nimekirjas. aga äh, härra Katsinski poliitika on äh, väga sarnane Putini omale ja äh, härra Putinile ei meeldi ju ka Euroopa ühtsus. ta tahab Euroopa ühtsust hävitada ja see, mis Poolas praegu toimub, aitab teda. ärgem unustagem kunagi, härra äh,, proua peaminister, et ajalugu on näidanud, et Poola ühtsus ja Poola jõud käivad käsikäes Euroopa ühtsuse ja Euroopa jõuga ja vastupidi. aga mul ei ole kahtlust, ma äh, usun, et probleeme ei ole, sest on Poola rahvas, on Poola kodanikud ja äh, ma olen näinud äh, äh,, mida Poola, poolakad tegid, nad äh, toetasid solidaarsus, solidaarnust, et nad võitlesid vabaduse eest, usuvabaduse eest, õigusriigi eest, nad kõike seda teinud. ma tean, et Poola rahvas ei lepi mitte kunagi sellega, et neilt võetakse ära nende demokraatia ja minu äh, palve teile, proua peaminister, oleks äh, ärge kuulake mitte niivõrd mind või meid siin kojas, kuulakem oma enda kodanike enamust, kes soovivad, äh, et nende riik oleks ka tulevikus demokraatlike riikide peres, aitäh! ja nüüd kuue fraktsiooni nimel äh, proua Zimmer. lugupeetud äh, peaminister Sidlo, aitäh, et te täna olete siia Euroopa Parlamenti tulnud äh, et meie kriitilisi märkusi kuulata. valitsusjuhina on teil kohustus ja ka õigus põhiseadust muuta. siin, selles ei ole mingit küsimust, aga nagu öeldakse, et eh, vabadus, inimväärtused, võrdõiguslikkus, eh, põhiõigused on Euroopa Liidu põhiväärtusteks ja see tähendab seda, et meil on vaja ka sõltumatut meediat, sõltumatuid kohtuid ja me peame endale esitama küsimuse ja, ja minu arvates on väga hea, et te olete tõesti pöördunud Veneetsia komisjoni poole ja kindlasti on seda teemat vaja edasi arutada ja meil on väga hea meel ka selle üle, et, et komisjon on alustanud ka menetlust, eh, mille käigus üritatakse kontrollida, eh, kas eh, põhiväärtustest on kinni peetud. sellist menetlust meil ei ole varem olnud ja sellist menetlust tuleks iga kord kasutada, kui meil tekib kahtlusi mõne liikmesringi suhtes ja seda tuleb teha sõltumatult liikmesriigist ja sõltumatult poliitilistest jõududest liikmesriigis. niisiis me peame asjale lähenema väga konkreetselt, asjalikult, meil on vaja struktureeritud dialoogi, seda äh, lähenemist tuleb austada. jutt käib demokraatlikust legitiimsusest, pool äh, me räägime sellest, äh, kas Poola valitsus on tegutsenud õigusriigi põhimõtteid austades just seda tahame me arutada. Äh, tahaksin juhtida tähelepanu ka probleemidele. Äh, äh, neoliberaalid ja on pead tõstnud kõikjal ja need ei ole kaasa toonud hüvangut ja heaolu mitte kõigile. sotsiaalseid tõrju, sotsiaalselt tõrjutuid eiratakse ja ma arvan, et seetõttu paljud inimesed Poolas ja ka teistes Ida-Euroopa riikides äh, Äh, ei äh, ei pööra erilist tähelepanu Euroopa Liidus sellistele olulistele teemadele nagu põhiväärtused, võrdsus, ähm, nad äh, leiavad, et Euroopa Liit on vastutav nende sotsiaalsete lõhede eest, mis nende ühiskonnas on tekkinud. ka seda teemat peame me arutama ja teie Äh, äh, jah, ütlete, et te olete ametisse valitud selleks, et kõrvaldada need probleemid, mida varasemad valitsused on tekitanud. Äh, aga võib-olla tuleb jälle uus valitsus, neoliberaalne valitsus. ja me peame rääkima sellistest teemadest nagu vaesusevastane võitlemine näiteks Äh, meil on väga oluline, et Euroopas ei oleks topeltstandardeid, et põhiõigusi ja inimõigusi äh, kohaldatakse kõigi puhul ja seetõttu ma paluksin teid, proua Zidlo, te ütlesite, et Poola tahab olla esirinnas Euroopa Liidus. mina olen selle poolt igati. Äh, mina ei taha, et sakslased oleksid juhi rollis. ma tahan, et Eh, just nimelt eh, Keski- ja Ida-Euroopa riigid, eh, kes kahe tuhande nelja, neljandal aastal liit, li, liitusid, jah, neil on veel vaja palju teha, et järele jõuda. minu palve teile oleks, et kui te ütlete, et te tahate olla esirinnas, siis tegelge näiteks rändeküsimusega, ei saa olla niimoodi, et Poola Äh, ei võta vastu kuigi palju pagulasi, see on minu esimene palve teile äh, ja minu arvates on äärmiselt oluline ka see, et äh, Poolal on opt-out põhiõiguste harta küsimuses, kas ei oleks hea märk tõesti riigimehelik, riiginaiselik lähenemine, kui te sellest loobuksite, sellest opt-out'ist? aitäh ja roheliste nimel saab sõna proua Harms. lugupeetud peaminister. jah, te kindlasti saite aru, et see arutelu on tingitud murest selle üle, mis Poolas toimub õigusriigi osukorra pärast Poolas, aga selle arutelu taga tunnete te ilmselt ka muret Euroopa Liidu kui terviku pärast Äh, sest Euroopa Liidus äh, õigusriigi põhimõtted ei toimi, äh, kui nende, nendest kinni ei peeta, siis tähendab seda, et Euroopa Liidus ei toimugi suurt midagi. üht, ühisturg, kõik Euroopa seadused, põhivabaduste tagatised lihtsalt Euroopas ei kehti, kui me ei austa õigusriigi põhimõtteid. minu arvates on täiesti õige et te rääkisite meile veel kord Poola rahva tähtsusest Euroopa Liidus ja eh, rollist Euroopa Liidus, nii nagu see Euroopa Liit tänu on ja Saksa poliitikuna eh, toetan ma tõesti eh, seda, mida möödunud nädalal öeldi. kas see mis teie aadressil üleüldse öeldi, kas oli õige, et Poola ja tei-, näiteks öeldi, et kas üldse oli õige võtta Kesk- ja Ida-Euroopa riigid ja Poola Euroopa Liitu? mina tean väga hästi, et me oleme kogu aeg Poola äh, nimel äh, võimelnud, ma mäletan, mis juhtus tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal, kui Poola võitles oma vabaduse nimel, siis ei võideldud mitte ainult Poola vabaduse ja demokraatia nimel, äh, vaid võideldi kogu demokraatia, stabiilsuse ja julgeoleku eest kogu Euroopas. aga äh, ma hindan tõesti seda, mis tollal juhtus. ja seetõttu on mul väga raske praegu endale ette kujutada, et see on tõsi, mida ma kuulen praegu äh, arengutest Poolas sellest ajast saadik, kui teie valitsus ametisse asus. Äh, ja seda äh, ma kuulen tõesti Poola kodanikelt, kes meile selliseid asju räägivad, tegemist ei ole teie parteipoliitiliste konkurentidega tahaksin juht-, tervitada Mattias Kioskit, kes on tulnud täna just nimelt Strasbourgi Äh, nii et, et äh, äh, arutelud ka laiema avalikkusega on siin äärmiselt olulised. ma leian, et Kiiver-Hofstadt juhtis tähelepanu nendele probleemidele, mis meil õigusriigiga on, täiesti põhjendatult siin ei ole tegu personalivalikut äh, puudutava otsustega. Äh, siin on küsimus selles, et valitsuse enamus äh, tahab dikta-, diktatuuri kehtestada. siin ei ole jutt lihtsalt vastuolusest opositsiooni ja koalitsiooni vahel. Te suutsite üleöö leida lahendused probleemidele, mida tavaliselt pikka aega arutatakse Äh, meile tundub, et see õigusriigi mehhanism, see menetlus, mille me praegu kasutusele oleme võtnud, äh, on vajalik äh, ja me ei, kui see arutelu läbi on, siis saame teha kokkulepete tagajärgedest, mitte nagu mõned Saksa kolleegid on teinud, kes juba sanktsioonidele on viidanud ja me ei saa valida siin ka asjale läheneda selektiivselt. meie Roheliste fraktsioonis oleme alati olnud seisukohal, et meil on vaja vahendeid selleks, et õigusriigi põhimõtteid kaitsta see on ju see, mis Euroopa Liitu koos hoiab ning meile ei meeldi see, et partei mõnikord kaitstakse. ma arvan, et arutelud ka Kopenhaageni komisjonis, mis on Euroopa Komisjoni nõustav organ, et eh, seal ei läheneda, lähenedakse asjale ka selektiivselt, aitäh. aitäh. EFTD fraktsiooni nimel saab nüüd sõna härra Ivaškevitš. peaminister, daamid ja härrad. esimese poolakast saadikuna selle arutelu juures tahaksin rõhutada, et Poola küsimused tuleks lahendada Poolas ja poolakate poolt. ma olen väga pettunud äh, selles viisis, kuidas osad äh, saadikud on toonud siia teemasid, mis on ebaselged äh, ja mis on õiguslikult kaheldava väärtusega. nagu te ise ütlesite, peaminister tõusetub sellest arutelust kasu. Itaalia sotsiaaldemokraatlik peaminister, ungarlased, sakslased teevad kõik ebaeuroopalikke samme järjest enam ja need kujutavad endast ohtu Euroopa Liidule. Poolas on meil negatiivseid kogemusi välisriikide sekkumisega Poola asjadesse, me jäime saja kahekümne viieks aastaks ilma oma iseseisvusest, kui omavahel jagasid Poola ära Preisimaa, Venemaa ja Saksamaa, me elasime aastakümneid Venemaa külmahinguse all, nüüd kar-, peame kartma komisjoni volinikke aga parem oleks, kui äh, Poola asjade lahendamine jätaks poolakatele, aitäh. EFN-i e nimel saab nüüd sõna härra Marusik. härra president, peaminister, daamid ja härrad. aitäh, Jarek. me oleme ühte meelt, mina esindan oma fraktsiooni, aga ka Poolat ja mm, poolakana ei muretsema kriitika pärast, mis pärineb äh, välismaalt. kriitika, mis pärineb välismaalt, äh, võib tähendada seda, et Poola valitsus on teinud midagi, mis on Poola rahvuslikes huvides ja see valmistab mulle rõõmu. samuti ei muretsema siin kojas kõlavate positiivsete või negatiivsete arvamuste pärast, sest eh, need ei mõjuta arutelu Poolas. me saame oma asjad eh, seal ise lahendada. probleem seisneb selles, eh, et siin üldse sellist arutelu peetakse, see on see probleem, mis Euroopas on. see näitab, kui palju sekkutakse sõltumatu riigi siseasjadesse. see on Euroopa Liidu haigus sellel arutelul ei ole mingisugust alust, sellel arutelul ei ole põhjust Euroopa Poola küsimust arutada, aga see arutelu näitab, kui katastroofiline on olukord Euroopa Liidus poliitiliselt. Euroopa Liit ei tegele mitte iseenda probleemidega, nende probleemidega, mida nad ei suuda lahendada NF fraktsiooni liikmena kutsun teid äh, üles, head saadikud, äh, avama silmad. see projekt on äh, jalgu jäänud. kütus on otsas. meil on vaja uut sõltumatute riikide koos eksisteerimise vormi. see on see väljakutse, mille ees me seisame ja seda peame pakkuma oma riikidele ja valijatele. ja nüüd saab äh, fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel sõna härra Korvin Mikke. tänan, härra president. ma vihkan demokraatiat, ma põlgan demokraatiat, aga teie olete demokraadid, teadke, et Poola rahvas valitses, valis seaduse järgi ehm, selle partei, kelle ta valis. tahtsite demokraatiat, saite nüüd. Eh, see on lihtsalt enamuse türannia ning eh, tänu sellele seadusele teeb õigus ja õigluspartei, mida ise tahab, kui arvate, et see on halb partei, olen teiega nõus mõelge, me, kui hull oli eelmine valitsus, kes lubas vali-, kes lubas vägivalda, vargusi, rünnakuid. mina olin samuti ohver. poolakad valisid selle partei lihtsalt sellepärast, et see oli ainus võimalus eelnev valitsus vangi saada. lisaks sellele arvan, et Euroopa Liit tuleks hävitada. Äh, rahvapartei nimel saab nüüd sõna härra Sveer. Äh, lugupeetud peaminister, kaks aastat tagasi, kui me selle õigusriigi mehhanismi äh, lõime, siis paljudele see ei meeldinud, aga mulle tundub, et me siiski astusime õige sammu. asi ei puuduta ainult Poolat, asi puudutab õigusriigi põhimõtteid ning Äh, keskseid Euroopa väärtusi. Äh, Euroopa äh, Komisjoni poolne mehhanism oleks võinud kasutamist leida ka näiteks Sloveenias. Sloveenia õigussüsteem toimib halva, halvasti, inimõiguste Äh, kohus on juhtinud tähelepanu sellele, et Sloveenias esineb äh, üsna äh, palju rikkumisi ning Sloveenia maine ei ole sugugi hea ja seetõttu on üllatav, et Sloveenia puhul mitte midagi ette ei võeta me teame, et endine Sloveenia peaminister võideti, mõisteti seitsmeks aastaks vangi põhiseadus äh, kohus äh, on samuti olnud poliitiliselt mõjutatud. poliitilised kuritarvitamised ilmnevad ka selles, et detsembris politsei äh, ühes opositsioon, korraldas läbiotsimise ühes opositsioonierakonna peakorteris Äh, niisiis äh, see tähendab, et Euroopa Komisjon ei ole näiteks sellistele asjadele Sloveenias reageerinud, kuigi me oleme sellele tähelepanu juhtinud ning äh, seetõttu leian ma, et ka Sloveenia vajab sellist abi, mida praegu Poolale pakutakse, aitäh! ja nüüd saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna proua Fajon aitäh, lugupeetud president. mul ei ole üldsegi plaan Poolat või Poola rahvast kritiseerida, otse vastupidi, viimase kolmekümne aasta jooksul on Poola olnud inspiratsiooniks miljonitele eurooplastele. Poola on poliitiline ning majanduslik edulugu jah, Poola on suutnud Äh, luua väga tugevad institutsioonid, aga põhiseadus, äh, põhiväärtuste ohtu seadmine on midagi, millele me peame tähelepanu juhtida, see on meie kohustus. Poola valitsuse esimesed sammud on väga murettekitavad, mina olen ise olnud Äh, ajakirjanik ning minu arvates on meediaseadus äh, samm tagasi, mis puudutab äh, sõltumatust ja mind üllatab, proua peaminister, et te väidate midagi muud, kuigi paljud meediaorganisatsioonid on seda seadust kritiseerinud. niisiis te, te olete selle meediareformiga Te olete väitnud, et te tahtsite sõltumatust äh, suurendada, aga see ei ole nii. ma arvan, et meil on vaja dialoogi, vaja on leida lahendusi ja ka komisjon ei tohiks karta äh, meetmeid rakendada, kui õigusriigi põhimõtete järgimine on ohus, äh, olgu jugu Poola, Sloveenia, Ungari või mis tahes muu liikmesriigiga, aitäh, ja ECR fraktsiooni nimel nüüd härra Legutko suur tänu härra president lugupeetud peaminister lugupeetud daamid ja härrad ma sooviksin rääkida neljast punktist kõigepealt keelekasutusest ma pean äh, suure rahuloluga täheldama siin seda kuidas me täna mõtteid vahetame äh, tänasel arutelul leian on, tegemist on otsustava aruteluga ning näen, et isegi äh, volinik Verho-, äh, isegi vabandust äh, äh,, härra Verhofstadt, saadik Verhofstadt suutis ennast vaos hoida. soodaksin ühtlasi loota, et et me suudaks äh, seda, sellist keelekasutust edasi säilitada, sest seni äh, on, toimus verbaalne rünnak Poola valitsuse suhtes isegi enne seda, kui see valitsus tegutsema hakkaks, see on kindlasti maailmarekord. me kuulsime siin äh, sõnu äh, mis ähm, võisid igasuguse dialoogi ohtu seada, räägiti lausa riigipöördest. see, äh, kui keegi räägib riigipöördest, siis see tähendab, et ei saada üldse aru, millest, äh, mida tähendab riigipööre või siis, et äh, ei saada üldse aru, mida selle kõigega öelda tahetakse. mul ma pean ütlema, et see dokument, mida arutatakse volinike äh, kolleegiumis ei ole eriti hea. kust tulevad faktid nende andmete koht-, äh, need andmed, mida kasutab Euroopa Komisjon, kes need äh, esitab, kes neid õiguslikult analüüsib, sest sest isegi faktide kirjeldus jätab soovida. ma tahaks loota, et Eh, kõik see, kõik need andmed, mida Poola, mille Poola valitsus esitas, need ei ole teie dokumendis üldse sees, eh, nagu oleksite need prügikasti visada, kuidas on võimalik, et Euroopa Komisjon sellise dokumendi koostab, selle aluseks langetatakse otsuseid? kuidas on võimalik seda teha, kui algandmed on vigased? ja kolmandaks, mida soovisin mainida, eh, see puudutab topeltstandardeid tegemist on Euroopa kroonilise haigusega, mis võib Euroopa Liidu ühel päeval lausa tappa. president, eh, vabandust, esimees Pitella, esimees Härms rääkisid Poolas toimunud meeleavaldustest ja nad ütlesid, et nad toetavad meeleavaldajaid, kes tulid tänavatele Poolas. ma pean teile ütlema, daamid ja härrad, et veel suuremad meeleavaldused toimusid viimastel aastatel ja ma ei kuulnud ainsatki sõna nende kohta. ma ei kuulnud eh, proua Härmsi ega härra Pitella suust ainsatki sõna eh, solidaarsust, eh, see väljendus nende meeleavaldajate suhtes ja muide ka praegu olid manif-, meeleavaldajad parlamendi ees, kas teie käisite nendega kohtumas, võib-olla neilgi oli midagi olulist öelda? kaheksa aasta jooksul. annan teile selle kohta selget informatsiooni kaheksa aasta jooksul oli selles riigis üks ainuke poliitiline partei. see tähendab, et üks ainuke partei kõigis institutsioonides Äh, ja praegu räägitakse, et tegemist ei ole isiklike küsimustega, kuid äh, see oleks äh, minu partei, kes oleks pannud neliteist kohtunikku ülemkohtusse, siis sellest saaks suur skandaal, siis ja praegu räägin, mul on ma siin, et tegemist on äh, Äh, äh, isikliku küsimusega, personaalküsimusega, kus te olite siis, kui äh, avalikust ringhäälingust vallandati kõik ajakirjanikud peale ühe? ja seda väga kiiresti ja mis te siis tegite, kas üldse reaktsiooni oli? ei olnud. ma räägin siin sellest kahepalgelisusest on võrdsemaid riike ja vähem võrdseid riike, on võrdsemaid parteisid ja vähem võrdseid parteisid, kui me samas vaimus jätkame, siis eh, meie selle tõttu ei kannata Euroopa Liit aga küll. Euroopa on selle esimene ohver. Eh, kui te samas vaimus jätkate, siis te eh, mõrvate Euroopa Liidu ja veel lõpetuseks ja see puudutab võimu kuritarvitamist. see e, e, instrument, mida te kasutate, võib olla juriidiliselt aktsepteeritav, kuid samas on nõu-, nõukogu teenistused seda menetlust kritiseerinud, seda pole aluslepetes ette nähtud ning öeldakse, et õiguslikku alust kogu sellel menetlusel ei ole. ja seda ei aluslepingutes ega mujal nüüd soovitakse parlamendis vastu võtta resolutsiooni, kus kuulsin ka seda, et fakte tuleb analüüsida, e, see tähendab, resolutsioon eelneb analüüsile, see tähendab siis seda, et te teate, millised on faktid, milleks siis neid hinnata, milleks e, e, hakata üldse arutama seda, milline on tegelik olukord. kokkuvõttes tegemist on oma pädevuse ületamisega, kuid asi läheb veelgi kaugele, sest komisjon ei tegele ainult sellega, millise enamusega tuleb võtta vastu otsuseid Poola ülemkohtus. nii palju, kui mina aru saan, härra komisjoni asepresident, teie arvate, et äh, tegemist on pretsedendiga, et äh, käivitate uue menetluse ning et sellel on lumepalli efekt ning et äh, sarnane menetlus järgneb ka tulevikus. see oleks äärmiselt halb. ja nüüd liberaaldemokraatide nimel proua Intvelt. aitäh, president ning tere tulemast, proua peaminister ma tervitan valitsuse toetajaid ja vastaseid, see tõesti näitab, et Euroopa Parlament on see koht, kus pidada arutelusid meie ühisest väärtusest, me ei räägi siin sekkumisest liikmesriigi asjadesse või ühe või teise riigi ründamisest, me lihtsalt võitleme Euroopa Liidu põhiväärtuste eest Poola valitsus ähm, äh, äh, on äh, vastutav selle eest, et op-, opositsioonil oleks võimalik neid kritiseerida, seda kritiseerimisvõimalust ei tohi mini-, minimasi-, miinimumi viia. ma kuulasin, proua peaminister, teie sõnavõttu väga tähelepanelikult, aga ma ei tea, kas teie erakonna juht on võtnud eeskujuks härra Orbani, kelle eeskujuks omakorda on härra Putin niisiis, mina leian, et Euroopa Komisjoni algatus on põhjendatud, aga tundub, et see on siiski meelevaldne ja süüdistusi on ka parteipoliitikas kohta esitatud. miks rünnatakse Poolat, miks mitte Ungarit, miks mitte olukord Prantsusmaal? tänane arutelu näitab, et meil on vaja üle-euroopalist mehhanismi Äh, mis tugineb objektiivsetele ja läbipaistvatele kriteeriumitele, mille alusel hinnata kõiki liikmesriike ja Euroopa Liidu institutsioone ühtemoodi ja ma näen, et härra Timmermans naeratab, sest ta teab, et me töötame sellist mehhanismi siin parlamendis välja ja härra Timmermann, mul oleks äh, ja härra Konders, mul oleks väga hea meel, kui nõukogu ja komisjon võtaks vastu Euroopa Parlamendi kutse ja tööstaksid välja sellise mehhanismi kogu Euroopa Liidu jaoks. aitäh, proua Intvelt. ja nüüd saab sõna kuue fraktsiooni nimel proua Spinelli. ma jagan seda muret, mida on väljendanud paljud minu kolleegid see, mida Poola valitsus on teinud, valmistab suurt muret. näiteks põhiseaduskohtu pädevuste piiramine, meediavabaduse piiramine Eh, see läheb vastuollu kõigi Euroopa Liidu põhimõtetega. samas aga tahaksin teile meelde tuletada, et Poola eh, on valinud ametisse valitsuse, mis suhtub Euroopa Liitu väga eh, kriitiliselt ja seda seetõttu, et Euroopa Liidu säästupoliitika on suurendanud ebavõrdsust Poolas ning on tekitanud väga palju vastumeelsust Euroopa suhtes ja on tugevdanud parempoolseid jõude. sotsiaalne õiglus on üks Euroopa väärtusi ning me ei tohi kasutada topeltstandardeid, meil on üks standard Itaalia jaoks, üks Poola jaoks, üks Ungari jaoks. kõiki valitsusi tuleb kohelda ühtemoodi ning me ei tohi kellelgi nõuda rohkemat, kui me nõuame teistelt eh Äh, äh, lihtsalt äh, sellepärast, et nemad ei toeta Rahvapartei ja nüüd saab sõna proua Sargentini. aitäh, president. ei ole kahtlustki, et rohelistele valmistavad mured, need seadulas on vastu võetud, meie arvates on need oma iseloomult ebademokraatlikud, aga kuna Hollandi välisminister on ka siin kohal, siis ma tahan öelda, et Äh, tihtipeale me kohtleme oma naabreid ebaõiglaselt, meil on vaja vastastikust usaldust, nagu ütles härra Timmermans, ma võiksin tuua näiteks Nord Streami gaasijuhtme, äh, mis läheb Venemaalt Saksamaale ja äh, Hollandisse, Poola huvisid me seejuures oleme eiranud. see jah, väidetavalt on, selline väidetavalt on poliitika, aga Geert eh, Wilders on sama, samasuguseid mõtteid väljendanud. meie peaminister härra Rüütel ei ole ennast eh, distantseerinud sellest, mis eh, on öeldud, me oleme ta siia kutsunud ja palunud tal sellel arutelul osaleda, aga ta keeldus seda tegemast. Kesk- ja Ida-Euroopa riigid lihtsalt ei eh, pea lugu sellisest suhtumisest. Nad leiavad, et eh, Hollandi valitsus ei soovi nendega eh, kõnelda kõige olulisematest teemadest. jah, meil on vaja meetmeid, meil on vaja õppida minevikust. niimoodi on meil võimalik olla edukas, kui me oleme valmis tunnistama teiste hirme. ja nüüd saab sõna härra Mahh lugupeetud daamid ja härrad. olukord, millega me praegu silmitsi seisame, on skandaalne. Euroopa Liit äh, rakendab meetmeid Poola vastu, tahab Poolalt ära võtta hääletusõiguse nõukogus. aga mida see Poola siis on teinud? Poola on otsustanud, et kaks kolmandikku Äh, äh, et põhiseaduse kohtus langetatud otsused vajavad kahe kolmandikut kohtuliikmete toetust. Poola äh, on teinud samu asju, mida on tehtud teistes liikmesriikides. tegemist on lihtsalt suitsukattega. Euroopa Liit, Euroopa Komisjon on Äh, pahane sellepärast, et äh, Poola valimised võitnud erakonnale ei meeldi Euroopa Liit selle praegusel kujul. et nad ei taha aktsepteerida äh, rändekvoote, mida Brüsselist dikteeritakse. tegemist on skandaalse sekkumisega suveräänse riigi siseasjadesse. tuhande üheksasaja kuuekümne kolmandal aastal JF Kennedy ütles Berliinis, et ta on berliinlane, mina arvan, et praegu peame meie toetama Poolat ning äh, äh, uhke ja vaba kodanikuna tahaksin öelda, et praegune olu, äh, mina olen poolakas E ja nüüd äh, saab sõna härra Schaffhauser ENF-i nimel. peaminister, lugupeetud kolleegid, härra äh, Schulz kõneles riigipöörsest ja isegi Poola poliitika putiniseerumisest, no vaat mis jutt jah, äh, õiguse ja õigluse partei on populistlik partei Äh, Poola-vastane rünnak on rünnak demokraatia vastu ja nende inimeste vastu, kes on valinud suveräänsuse, liberaalsuse, sõltumatuse äh, rahva vastu, kes äh, usub, et humanismil on kristlikud juured, kes ei taha luua mingit ülimat Euroopa korda, mis on teistest parem Poola, poolakad tulid toime Eh, Berliini müüri langemisega, jah, nad on eh, konservatiivid, nad kaitsevad tõelisi väärtusi. Eh, perekond koosneb emast ja isast, elu austatakse, usutakse õigusesse, õiglusesse, nad on katoliiklased ja mitte liberaalid. Nad usuvad meediasse, rahandussüsteemi, kallid kolleegid, Euroopa süsteem on läbi kukkunud, Euroopa demokraatia on diktatuur, mis su-, surub ena-, riik, riikidele peale asju, eh, mida nad ei soovi, kes eh, me eirame valimiste tulemusi. Eh, Euroopa, kogu Euroopa süsteem on riigipööre, Ungari, Poola, Slovakkia Äh, kõik need äh, riigid, äh, kes said kasu Berliini müüri langemisest, on praeguse Euroopa diktatuuri vastu, mis on kaasa toonud destabiliseerimise. Need riigid ei soovi, et välismaised jõud neile oma poliitikat peale suruvad mina olen samuti sellise asja vastu. meie patriootlikud äh, prantslased ei salli samuti seda, et Saksamaa otsustab kõike, mis toimub majanduse vallas, kõike, mis toimub rände vallas ma paluksin, et see koda siin tuleks tagasi kaine mõistuse juurde. Äh, Poola kaitseb kristlikke ja konservatiivseid väärtuseid Äh, rahva äh, vastuhakk on alanud, uskuge mind, ja äh, te olete selle ära teeninud. aitäh. ma kordan veel kord, daamid ja härrad, meie kodukorra järgi on asi rangelt reguleeritud ja sinise kaarde küsimusi ei saa esitada. nüüd Äh, oleme me jah, me oleme külalislahked, aga Poola parlamendis, äh, kui te samamoodi tribüünil oleksite käitunud, ei oleks seda talutud. nii et, et palun distan-, distantseerige ennast, mis sellest, mis siin toimub ja nüüd saab sõna härra Šoprat. lugupeetud peaminister, kallid kolleegid kui ma kuulen äh, proua Härmsi ja härra Verhofstadi, siis ma mõtlen, et Euroolal mitte ei ole probleeme demokraatia õigusriigiga, vaid Euroopa institutsioonidel hoopis. kui ma kuulen ko Euroopa Komisjoni, kes räägib äh, Poolast, siis äh, ma tahaks öelda, et sellel Euroopa Komisjonil on äh, probleeme faktide ja reaalsusega. kas äh, Ehm, te vaatasite seda, mis toimus Poolas enne seda, kui toimusid valimised, kas te tundsite huvi eh, ülemkohtu vastu enne seda, kui eh, toimusid valimised, kas te arvate, et Poola rahvas, kes on nii palju võist-, võidelnud oma eh, vabaduse eest, on või on nõus selliseid ohvreid tooma, ütlesin hiljuti, ehm, ütlesin ühes intervjuus ühele Poola ajakirjanikule et Poolas ei ole ainsadki sammu tehtud fašismi suunas liikumiseks. ärgem unustagem, et, et ka Prantsusmaal pannakse ülemkohtu ähm, kohtunikud alla ähm, kohtuniku poolt, vabandust, presidendi poolt ning komisjon kasutab valesid preteksti, põhjendusi selleks, et rünnatab demokraatlikult valitsust, mis on demokraatlikult valinud ning ma olen täna kogu südamest äh, poolakas äh, ja ma soovin, et nende suveräänsust respekteeritakse, kõneleja katkestatakse. ja nüüd äh, Rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna härra Olbricht. lugupeetud peaminister, daamid ja härrad Poola on midagi sellist, äh, mis meile kõigile poolakatele on südamelähedane, me peame oma riigi eest hoolitsema, me oleme uhked oma riigi üle, me oleme uhked Poola rahva üle. me oleme uhked kõigi poolakate üle, sõltumata sellest, mida nad Euroopa Liidust arvavad meil on kahju, et Poola on praegu Euroopas arutusel, see on esmakordselt niimoodi pärast Euroopa Liiduga liitumist ja loodetavasti ka viimast korda. peaminister teab, et meie ei algatanud seda arutelu, meie ei soovinud seda arutelu. sõltumata selle arutelu tulemusest mõjutab see äh, arutelu Poola äh, kohta rahvusvahelisel areenil me eh, mõistame, et te võitsite demokraatlikud valimised Poolas ja me tunnistame teie õigust läbi viia muutusi kooskõlas eh, oma valimismanifestiga. kui te aga arvate, et võitja võtab kõike, siis eh, tähendab see seda, et võitja mitte üksnes ei võta enda kätte kontrolli institutsioonide üle, vaid võtab endale ka vastutuse nende muudatuste üle, mis puudutavad õigusriiki. võitja peab samuti eh, käituma vastutustundlikult, eh, hoolitsema selle eest, milline on Poola maine Euroopas ja mujal maailmas ja samuti vastutama selle arutelu eest. Poola väärib paremat ning meil on väga kahju, et selline asi on juhtunud. ja nüüd saab ESD fraktsiooni nimel sõna härra Weidenholzer. Äh, härra Weidenholzer, pange palun ka mikrofon sisse aitäh, president, lugupeetud peaminister, tervitan tänast arutelu Äh, ja ma äh, loodan, äh, mul on väga hea meel, et seda arutelu peetakse just praegu ja et seda peetakse asjalikult. see arutelu ei puuduta ainult Poolat, Poola on Euroopa ajaloo seisukohalt ja identiteedu seisukohalt väga oluline riik Poolakad on andnud oma suure panuse kommunistliku diktatuuri kokkukukkumisele. Euroopa ilma Poolata ei oleks mitte midagi Äh, see, mis Poolas toimub, äh, jah, me austame Poola rahva valikuid, aga me oleme mure, äh, mures sellepärast, et need meetmed, mida uus valitsus on põhjustanud, on tekitanud rahutusi paljude inimeste hulgas võimu üleminek on demokraatia põhimõte, aga paljudel inimestel on praegu hirm nende meetmed ja need meetmed, mida Poola valitsus on võtnud äh, õigus- ja meediavaldkonnas, on äh, neid hirme suurendanud. ja ta, samuti on demokra-, kuulub demokraatia põhimõtete hulka vähemuste austamine, ka siin on äh, muresid ja kaebusi see, nende küsimustega seoses. ma tahaksin Poola valitsusele meelde tuletada ka seda, et dialoog on oluline väärtus on oluline ja positiivne, et me siin seda arutelu peame. oluline on äh, olukorda selgust tuua ja mm, arutelu peab olema avatud ja otsekohene ja õiglane, siis võidavad sellest nii Poola kui Euroopa. aitäh, härra Weidenholzer ja nüüd saab sõna ECR fraktsiooni nimel härra Henkel. esmalt äh, tahaksin ma avaldada austust proua peaministrile, et äh, ta isiklikult äh, tuli siia, et äh, osaleda sellisel peaaegu et grotesksel inkvisitsiooniküsitlusel. härra Weidenholzer, te õigusega viitasite sellele, et siin ei tohi kedagi enneaegu süüdi mõista. ma pean aga küsima meie koja presidendilt, et äh, millega tegemist on, kui ta ütleb, et Poola on et Putini moodi demokraatia. kas tegemist on enneaegu süüdimõistmisega? härra Schulz ma olen äh, elus äh, korduvalt äh, valesti asju öelnud ja ma olen alati tähelepanu pööranud sellele, et kui minu vigadele tähelepanu juhiti, et siis ma olen nende eest ka vabandanud. kas te ei arva, et täna oleks põhjust vabandada? lugupeetud daamid ja härrad, härra professor Legutko viitas sellele, et meil on me peame konstateerima, et tegemist on topeltmoraaliga. ma olen äh, samal arvamusel, tahaksin tuua teile ka teisi näiteid sellest. ma arvan, et komisjon peaks äh, selle asemel, et tegeleda Poolaga, peaks tegelema Euroopa institutsioonide õiguste rikkumisega või suurte riikide õiguste rikkumisega. Äh, paar näidet, näiteks Maastrichti lepingu rikkumised eurorühma poolt või siis äh, E-, Euroopa Keskpanga poolne äh, väärtusetute väärtpaberite kokkuostmine või siis ähm, äh, Dublini lepingu rikkumine kantsler Merkeli poolt ja miks tegeldakse Poola põhiseaduskohtuga, aga mitte sellega, et äh, Saksamaa põhiseaduskohtu kolm kohtunikku Saksamaa pagulaste poliitika on kuulutanud põhiseadusega vastuolus olevaks ning mis puudutab Poola meediapoliitikat, härra Oettinger, Te peaksite võib-olla uurima küsimust, et miks äh, Saksa äh, lõivude äh, alusel ähm, rahastatav meedia on pidevalt kasutanud pagulaspoliitikast rääkides roosasid prille ja ei ole üldse rääkinud äh, Äh, pikka aega äh, nendest äh, rünnakutest naiste vastu, mille on toime pannud pagulased. Ähm, sakslased peavad tänulikud olema poolakatele selle eest, et langes Berliini müür. ma näiteks tuletan mõningaid asju meelde. kõigepealt tahtsid po Saksa poliitikud päästa maailma kliimat, siis eurot ja siis Kreekat ja siis maailma pagulasi ja nüüd tahavad nad päästa ka Poola demokraatiat. kui mõni rahvas ei vaba, ei vaja äh, õi-, vabaduse ja demokraatia alal õppetunde, siis on tegemist Poola rahvaga. ja nüüd saab liberaalide nimel sõna, sõna proua Vikström. aitäh, ma tahaksin väga selget keelt kõnelda. kui me täna ka teataval määral kritiseerime seda, mis toimub Poolas, siis me peame rõhutama ka seda, et sõbrad saavad üksteisega alati rääkida ja tahavad ja peavad rääkima avameelselt. Poola on ühenenud Euroopa oluline osa, aga põhilisi inimõigusi on vaja kaitsta igas Euroopa Liidu liikmesriigis, sõltumata sellest, milline valitsus seal parasjagu on. volinik Timmermansil on täielik õigus, et ähm, komisjon tõesti võib kontrollida seda, mis Poolas äh, toimub, aga küsimus on, et äh, kas Ungarit ikka koheldi samamoodi, kui tegemist oli õigusriigi küsimustega. nüüd äh, peab tõesti komisjon kõiki võrdselt kohtlema, kui tegemist on põhiõigustega ja õigusriigi põhimõtete küsimustega kui te jätkate samasugusel teel, proua peaminister, siis tekib äh, see oht, et äh, põhiõigused satuvad ohtu ja ma palun, et te ei läheks äh, see, seda teed, et Euroopa Liidus üks riik teise järel kalduvad kõr-, kaldub kõrvale nendest põhimõtetest, meil on vaja põhiõigusi, me peaksime ühiselt neid õigusi kaitsma ja neid äh, põhimõtteid austama, Euroopa Liidu projekt ju rajaneb sellele ja me tahaksime eh, tulevastele põlvedele jätta parema eh, Euroopa ja nüüd saab sõna härra Le Jarret austatud härra president kui ma õigesti aru sain nendest selgitustest mis meile anti vähendatakse demokraatiat selleks et tugevdada demokraatiat poola palub et talle tehakse tehtaks erand põhiõiguste harta osas mul on üks veel üks märkus et eh, kuidas näeb välja meie täna pärastlõunane arutelu, kui Euroopa institutsioonid on otsustanud kolm miljardit eurot anda eh, härra Erdogani Türgile, kes samuti eh, kiusab taga ajakirjanikke, paneb nad vangi. turu Euroopa on võitnud vabaduse pluralismi Euroopa. ja ma olen teinud ettepaneku luua Euroopa Seirekeskus, mis jälgiks ja kontrolliks ajakirjanduse olukorda kõigis, kõigis riikides. ja see oleks tõesti samm edasi, ei oleks hilja sellega välja tulla. ja me võiksime samasuguse seirekeskuse äh, luua ka õigusinstrumentide ja äh, äh, õigusvaldkonna jaoks kõigis liikmesriikides, aitäh! ja nüüd sõna proua Terri Kabrasel aitäh! mina räägin EFO grupi nimel siin parlamendis. aastal kaks tuhat üksteist, kui oli Poolas äh, viimane rahvaloendus, äh, siis äh, deklareeris Äh, deklareeris hulk inimesi, et nad äh, ne, oma identiteediks äh, Silesia ja nüüd on nelikümmend tuhat inimest soovivad, et tunnustataks sileeslasi rahvusvähemusena Poolas. ja nüüd ähm, parlament ähvardab Poolas neid kõigiti ja tegemist on Poolas ajaloolise vähemusega ja regionaalse, tunnustatud regionaalse äh, keelega ja tegem-, ja praegu on seega see olukord väga muret tekitav. kuidas äh, rõhutakse vähemusi Poolas ja see on täiesti antidemokraatlik, demokraatia vastane. tänan. E aitäh ja sõna saab härra Bey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 proua peaminister, pärast Viktor Orbanit on nüüd teie korda tulla siia vastamaks skandaalsetele süüdistustele teie valitsuse aadressil eurokraatide poolt. üldiselt esi-, heidetakse teile ette, et te rakendate seda programmi, tänu millele te tulite võimule pärast täiesti demokraatlikke valimisi. Äh, programmi, mille eesmärgiks on kaitsta poolakaid äh, Brüsseli poolt vastu võetud hullude otsuste eest rändevaldkonnas. selle asemel, et anda immigratsiooni abil uus hoog oma demokraatiale, demograaflik, demograafilise arengule, panustate te pigem Poola pere, perekondadele, mida te olete otsustanud aidata läbi oma meetme viissada slotit lapse kohta. pärast seda kärarikast arutelu, kus teid süüdistasite jõuliselt, tahtsin mina omalt poolt näidata, et teine Euroopa, teistsugune Euroopa on võimalik. suveräänsete rahvuste ja vabade rahvaste Euroopa ja mul on väga hea meel näha, et koos oma Ungari, Tšehhi ja Slovaki naabritega olete te eh, Euroopa idaosas moodustamas ühtset plokki, kes keeldub eh, euro globaliseeruvast diktaadist. elagu Poola, elagu Ungari, elagu vabad ja uhked rahvad meie vanal kontinendil. ja nüüd sõna proua peaminister Svitlol. panie przewodniczący! szanowni państwo! bardzo dziękuję za wszystkie głosy. lugupeetud e, president daamid ja härrad suur tänu teile e, kõigile sõbralike sõnade eest e, toetavate sõnade eest ja mure väljendamise eest ja me tõesti jagame ühtset muret euroopa liidu tuleviku pärast Euroopa, äh, Poola soovib, et Euroopa Liit oleks äh, stabiilne, et äh, seda ei raputaks erinevad kriisid ja meie ei ole nende kriiside allikaks. kuid me soovime osaleda Euroopa poliitika väljatöötamisel ka mõttega, et me väldiksime niisuguseid probleeme tulevikus, seega suur tänu äh, teie toetuse, teie kriitika eest. suur tänu meie äh, riigile ja valitsusele näidatud toetuse eest, see on äärmiselt oluline meie jaoks. ma tulin äh, siia selleks, et jagada infot teiega, et kasutada ära seda esimest võimalust teiega mõtteid vahetada ja vahetada mõtted just kahes olulises, mitmes olulises valdkonnas, millest mõned siis teile ka muret tekitavad, nimelt konstitutsioonikohtu küsimus ja meediaseaduse teema. ootasin teilt üksikasjalikke küsimusi nende teemade kohta, kuid tegelikult küsimusi väga palju ei tulnudki nii et võib-olla ei olegi siis nii palju probleeme, kuivõrd te, teil ei olnud põhjust äh, palju küsimusi esitada. ja nende küsimustega pean ma ise oma töös äh, tegelema, ma olen nõus sellega, et äh, komisjon peaks äh, rakendama Poola suhtes otsust, mis ta vastu võttis, kuid ma olen valmis ka edasisteks mõttevahetusteks teiega, olen valmis e, infot vahetama ja arutama Euroopa Liidu tuleviku üle e, millega me püüame Euroopa institutsioone äh, hoida töös nii hästi kui võimalik ja püüame ka jagada oma teadmisi ja kogemusi. nüüd kordaksin üle mõned olulised äh, faktid, mis võib-olla minu varasemast äh, ettekandest nii hästi kõlama ei jäänud inimõigusi ei rikuta Poolas, õigusriigi põhimõtteid ei rikuta Poolas seoses siis selle komisjoni menetlusega Poola suhtes. kõik toimub vastavalt äh, Poola äh, seadusandlusele, tegemist on suveräänse ja vaba riigiga ja lisaksin ka, et Poola parlamendis tohivad külalised oma äh, äh, meelsust väljendada ja tegemist on meie traditsiooniga. publik äh, tohib oma seisukohtadest teada anda ja meie jaoks on vabadus ja demokraatia äärmiselt olulised, kuna me oleme selle eest kõrget hinda maksnud ja soovime seda ka edaspidi kaitsta, oleme oma õppetunni ajaloolt kätte saanud. ja Poola probleemi tuleb arutada ja neid tuleb lahendada koha peal. kolmandad osapooled ei tohiks sellesse sekkuda ja see on andnud juba minevikus katastroofilisi tagajärgi. ma mõistan, et me võime olla erinevatel eh, seisukohtadel ja see on ka demokraatliku eh, arutelu mm, üks eh, põhimõtetest ja alustaladest. ja parimaks tõendiks selle asjaolu kohta, et Poola on demokraatlik riik, on see, et äh, praegu on meil parlamendis Poola kodanikke, kes äh, tohivad äh, väljendada oma rahulolematust valitsuse tegevusega. Poola on demokraatlik riik ja mina tulin siia kui demokraatliku riigi peaminister ja olen sügavalt mures kuna ma sooviksin, et meie tuleviku koostöömudeliga tegelikult niisugusi arutelusid ette ei nähtaks, kuna neil ei ole suuremat mõtet. ma tulin siia parlamenti hoopis teisel põhjusel. nimelt ma tunnen sügavat vastutust selle eest, ühelt poolt, mis toimub Poolas, aga teisalt selle eest, mis toimub Euroopa Liidus. seega ma räägin rändest, mis on tohutu probleem ja seda te teate ka kõik ise. Poola on juba võtnud vastu ühe, üks, ühe miljoni, ähm, üks miljon kodanik, põgenikku Ukrainast keda keegi ei soovinud vastu võtta ja parlament on äh, arutlenud nendel äh, teemadel. meie riik rajaneb õigusriigi äh, põhimõtetel ja me oleme ka valmis arutama rändeküsimusi Euroopa Liidus, kas me tuleme selle kõigega toime? me peame kõik äh, sellele mingi vastuse leidma ja seda just äh, Euroopa Parlamendis eeskätt, seda ootavad meilt Euroopa kodanikud ja see on meie jaoks äh, üks suurimaid väljakutseid ja põhilisi eesmärke ma ei sooviks, et poolakatest saavad euroskeptikud, et nad hakkaksid Euroopat kritiseerima, mistõttu me peaksime tegema suuri jõupingutusi selleks, et Euroopa äh, muutuks äh, hästi juhitud suveräänsete riikide kogumiks. ja meie ei loobu sellest ähm, programmist mis pandi paika va viimaste vabade valimistega. ja me soovisime neid valimisi ja Poola kodanikud otsustasid äh, sellisel viisil. seega me läheme oma programmiga edasi, sest meie valijaskond ootab meilt seda. poolakatel äh, on tunne, et äh, riik ei ole olnud äh, kõige õiglasem. me soovime rohkem äh, võrdseid võimalusi kõigi jaoks ja see on äärmiselt oluline, et me ka hindaksime äh, oma saavutusi ja võrdleksime neid kõige edukamate riikidega Euroopa Liidus. meie oleme alles noored, uued Euroopa Liidu liikmed. kui me liitusime Euroopa Liiduga, tõime kaasa oma ajaloolise, oma ajaloo, oma kogemused, kuid meil olid ka väga suured lootused. me liitusime Euroopa Liiduga, mis oli meie jaoks eh, imeline eh, unistuste eh, võimalus ja me tahtsime olla Euroopas, mis sümboliseeris äh, õiglust ja ausust. nüüd on Poolal tarvis teha tööd, et meie riiki paremaks muuta. president Kaczynski, kes traagiliselt hukkus, ütles, et Poola peab olema riik äh, ka nõrkade jaoks ja see väljakutse seisab veel meie ees. ja Johannes Paulus teine öö, äh, ütles, et äh, ärge kunagi kartkem, seega ärgem kartkem, ehitagem üles võrdse ja ausa Euroopa, teeme seda koos ja pingutagem ühiselt et kõigil eurooplastel on tunne, et neid koheldakse võrdselt. ma arvan, et äh, poolakad ei vääri seda, et neid praegu nõnda kritiseeritaks. me pidime ähm, parandama äh, endist konstitutsioonikohtu seadust, kuna eelmine valitsus otsustas äh, kiirendada tööd selle seaduse kallal ja esimene eelnõu esitati aastal kaks tuhat kaksteist, kuid kolme päevaga ei toimunud mitte midagi ja sellega äh, rikuti äh, põhiseadust, nagu kohus otsustas ja seega me äh, Te räägite meediast Need põhimõtted, millel rajaneb meie meediasüsteem, on samad, mis kehtivad ka Itaalias. me ei tee midagi niisugust, mida teie ei oleks varem teinud ega näinud. ja siin on mainitud palju olulisi asju, kuid kordaksin veel, et meil on siin arutelus siiski äh, pidevalt üks tõsine probleem. uus raamistik, millega Euroopa Komisjon välja tuli, seda võib äh, kritiseerida, aga eelmine äh, Donald Tuski äh, valitsus ja see ka rajanes Poola õigusekspertide seisukohtadel. seega see uus raamistik ei olnud Poola jaoks vastu võtta. ja siin on tõesti probleem ja see tuleb lahendada. praegu on mul niisugune tunne, et äh, meie kallal tehakse mingit eksperimenti ja see on ebaõiglane. aga minul on kohustus Poola ja Poola riigi ees mille ja seoses ka Euroopa Parlamendi ja komisjoniga minu ülesandeks oli siia tulla ja selgitada teile täpselt, kuidas asjad Poolas käivad ja see on meie kõigi jaoks oluline. kuid esmaks, esmalt on tarvis Euroopa Liidu institutsioonide äh, vastu äh, austus luua. ja nüüd viimane kõnelejate voor. igalühel on üks minut kõneaega. ja esmalt saab sõna saadik Korvin Mikke. aitäh, härra president. ma kuulsin, et härra Gonzales Pons rääkis õiglusest Euroopas, õiguse järgimisest Euroopas, et meil on siis demokraatia ja õigusriik, tihti aga tuleb nende vahel valida. me teame, kui tihti toimub see parlamendis ja tal on õigus, üks pool võidab ja see, mis toimus konstitutsioonikohtuga, PIS-i valitsus ütles, milline olukord on. mina toetan õigusriiklust ja kohtute sõltumatust, aga eelmine valitsus selle kohtu puhul kaalus seda, kas see kohus vastab põhiseaduse normidele ja seda tuleb ju mõista ja olukord ei olnud selge ja ma arvan, et Euroopa Liit tuleb hävitada. E ja nüüd on ENF fraktsiooni nimel sõna saadik Marusikul härra president, lugupeetud daamid ja härrad. kui on vaja lahendada poliitilisi või muid dilemmasid, siis äh, siis praegu on tegemist selliste dilemmadega ka Poola riigi puhul ja vaja on rohkem rahulikkust, rohkem rõõmu, rohkem optimismi, rohkem usku Euroopasse, mitte seda tunnet, et äh, minnakse ajaloos tagasi, Rooma riik ja Nõukogude Liit, äh, neid olid, olid kunagi olemas, enam need ei ole, aga Aasia on olemas ja kui vaadata ajalukku, siis äh, Euroopa ilmselt jääb alles, kuna meil on tegemist ju vabade riikide vabatahtliku ühendusega ja seetõttu me peaksime lõpetama sellise arutelu ja vaatama Euroopa poole. kui vaadata Euroopa poole ja mõelda, mida teha, siis ei tohi vaadata üksikuid riike, vaid inimesed peavad lihtsalt vabalt elama. Euroopa peab olema vabaduste Euroopa. ja kui ma veel tohin midagi lisada, tundub, et mul on veel aega, siis mul on väga hea meel, et see arutelu on viinud selleni, et siin äh, on näha tervet äh, mõistust ja mõeldakse, et kuidas äh, oma vastuoludest üle saada meie ümber ja nendes riikides, kust me pärit oleme. terve mõistus on oluline ja see arutelu siin hakatakse nüüd käsitlema pigem reaalseid probleeme ja siis äh, on meil tegemist ka rahulolevate rahvastega, äh, kes saavad äh, tegeleda oma probleemidega ja nüüd saab sõna kolleeg Ivaskevitš. lugupeetud peaminister, lugupeetud daamid ja härrad, olukord Poolas on normaalne ja ma ei ütle seda opositsiooniliikmena, demokraatia ja parlament pärast seda, mida minu eelkõnelejad ütlesid, see arutelu puudutab ju pigem komisjoni äh, pädevuste piire, Euroopa institutsioonide pädevusi, pidevalt neid piire ületatakse ja nüüd on tegemist jälle pädevustega, mis pigem ei ole lepingus, äh, lepingust tulenevad e ei ole mingit sellist võimalust, et komisjon sekkub suveräänsete riikide siseasjadesse parem oleks, kui sakslased ja belglased tegeleksid omaenda probleemidega, oma ühiskondadega, nende rändajatega, kes nende kultuuri hävitavad, naisi ründavad, vaja on tegeleda oma poliitikaga ning äh, proua peaminister, ma loodan, et te äh, olete valmis vastu võtma minu õnnitlusi äh, tänase arutelu pärast soovin teile kõike head tulevikuks. roheliste fraktsiooni nimel saab nüüd sõna proua Harms. proua peaminister, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aasta talvel olin paljude Poola sõpradega Maidanil, seal olid ka teie partei esindajad ja need kolleegid väga võitlesid õigusriigi eest, selle eest, et Ukraina liiguks lääne suunas ja igal juhul võitlesid nad äh, Kremli ja president Putini kasvava ja autoritaarse mõju vastu mitte ainult Ukrainale, vaid ka Euroopa Liidule. ja ma pean ütlema, et äh, mis mind tõesti väga häirib teie reaktsioonides, on see, et äh, et te tõesti kiidate heaks need saadikud, kes soovivad Euroopa hävitamist ja keda äh, rahastab president Putin. ma tõesti arvan, et te peaksite järele mõtlema, kellega te liidus olete ja Poolas tuleks seda tõesti ka avalikult arutada. ma tahaks äh, aga meie arutelu kohta üldiselt öelda seda, et äh, ma arvan, et me oleme jälle jõudnud sellisesse punkti, kus me peame mõistma, et ebamugavaid äh, arutelusid, mis puudutavad õigusriigi norme, demokraatlikke reegleid, asju, mis ei ole ühtselt reguleeritud Euroopa õigusaktides. Neil on vaja selliseid arutelusid pidada, sellepärast et selle Poola õigusriiklust puudutava arutelu taga ähm, põhimõtteliselt on tunda ju ka seda arutelu, et mis meid koos hoiab miks meil ei õnnestu seda positiivselt määratleda, mis üldse on Euroopa identiteet, miks inimesed ja riigid pärast valimisi eh, sellest kõrvale kalduvad, see on asi, mida Euroopa Liit peab ka Poola puhul tegema, sellepärast et kuna mul on eh, olnud võimalus tutvuda kodanikuühiskonnaga Poolas, olen ma veendunud, et eh, kodanikud ei luba seda, et seda riiki jälle autoritaarselt juhitaks aitäh ja nüüd saab kuue fraktsiooni nimel sõna proua Zimmer. lugupeetud proua peaminister ma kogu aeg mõtlen sellele, et miks mul on tunne, et tegelikult siin ei räägitud asjadest, mida oleks vaja välja öelda ja nagu ka Rebecca Harms, ütlen ka mina, et mind ka väga ärritas see, et just nende arutelude puhul, väljenduste puhul, kus oli juttu Euroopa Liidu äh, olukorrast ja nõudmiste puhul, et Euroopa Liit tuleb hävitada, et te näitasite välja Äh, sellist suhtumist, mis ei sobi kokku nende asjadega, mida te ütlesite. Te ütlesite, et te olete eurooplane, et teie partei ja teie valitsus olete eurooplased, soovite kuuluda Euroopa liidrite hulka, aga mitte nüüd niimoodi, et te pöördute jälle tagasi rahvusriikliku suhtumise juurde. see, mida meil Euroopa Liidus vaja on, on tõesti äh, korrektuur, põhimõtteline reform, meil on vaja seda, et põhiõiguste alusel Euroopa Liit pöörduks tagasi oma põhiolemuse juurde, et kodanikel, kes elavad meie liikmesriikides oleks tunne, et Euroopa Liit on lisaväärtus, asi, mille eest nad tahavad võidelda, sellepärast et tegemist on alternatiiviga mm, riikides toimuvale nendele tülidele ja sõdadele, mida me oleme kõik kogenud, et me kõik saaksime väärikalt koos elada ja seetõttu öö, äh, oli mul lootus, et ma saan teilt öö, äh, signaali, et te tõesti teadlikult öö, äh, mõistate Poolat nii, et Poola on sillaks Ida- ja Lääne-Euroopa vahel. me teame vähemalt osa äh, saadikutest teab väga hästi neid probleeme, mis on Ida- äh, ja Kesk-Euroopa riikides. me teame, et seal on väga palju probleeme, mida on vaja lahendada, seal on vaja väga palju tööd, aga just seal oleks teil äh, palju ära teha. nii et minu palve on, et ärge tõmbuge tagasi äh, ärge aplodeerige nendele härradele, nad on kindlasti valed inimesed, kellega koos olla ja teil ei õnnestu midagi saavutada poole jaoks nendega. härra Verhofstadt, palun. ma pean ütlema, proua peaminister, et ma imetlen teid teataval määral, sest te tõesti juba äh, äh, olete nii vähe ametis olnud ja te olete tõesti öö, äh, Mm, väga osav juba ja me selgitasime, milles probleem on, milles on probleem selle, nende muudatustega konstitutsioonikohtus. võib-olla ma selgitan teile seda uuesti, sest võib-olla tõlge poola keelde väga hästi ei toiminud. süsteem on lihtne, te olete nimetanud kolm, kokku viis uut kohtunikku konstitutsioonikohtusse ja kolm nendest, nende uute reeglite alusel, mida te olete teinud et teil on vetoõigus et kolm teie partei äh, liiget saavad blokeerida ükskõik millise konstitutsioonikohtu otsuse tuginevalt nendele õigusaktidele äh,, mida te olete vastu võtnud. ja te ei vasta sellele, te leiate, et see on täiesti normaalne, et äh, asi nii läheb ning ainus argument, mis teil on, on see, et te ütlete ja seda ütleb ka härra Legutko, Ähm, et platvorm tegi äh, äh vigu, kas te tõesti tahate samasuguseid vigu teha, et äh, teha, tahate demokraatias teha samasuguseid äh, vigu? Legutko ütles, et nad tegid äh, vigu, mida, mis meile ei meeldinud, et tegemist oli aga ühe partei riigiga ja nüüd on järgnevatel äh, aastatel jälle ühe partei riik mul on üks küsimus teile ja ma arvan, et te saate peaministrina täna sellele vastata. kui Veneetsia komisjon annab negatiivse arvamuse, kas te järgite nende arvamust, kas te järgite Veneetsia komisjoni arvamust? võib-olla me saaksime sellele vastuse. ja nüüd on ECR-i nimel sõna härra Legutkol aitäh. meil on äh, olulisi vasta-, vaenlasi, üks vaenlastest on tead-, mitteteadmine, teadmatus ja teine on eelarvamus. ja väga raske on võidelda eelarvamustega, tõepoolest. isegi äh, kui tegemist on öö, äh, arvudega, mis meie arvamust toetavad, sest kui meil on konstitutsioonikohus, kus jõudude vahekord on kuus öö, Äh, üheksale ja ja äh, kohus peab mm, sellises koosseisus istungeid, et ta ei saa võtta vastu istungeid, siis see on absurdne. ma siin tegelikult ei ole mingeid probleeme selle Äh, konstitutsioonikohtu koosseisuga, see on täiesti normaalne ja ratsionaalne kohtu koosseis. aga küsimus on selles, et see uus kohus ei luba viiel äh, kohtunikul võtta vastu arbitraarseid otsuseid, kas see on halvem või parem. minu meelest on see parem, siin ei ole mingit, äh, mingit küsimustki, tegemist on parema kohtuga Äh, lihtne on, äh, lihtne oleks sellele vastu vaielda, aga seni ma ei ole kuulnud selliseid väiteid. ja mis puudutab meediat, kas meie meedia olukord on nüüd parem või halvem, kas meil on üks narratiiv ähm, nagu varem või on meil erinevad narratiivid, meil on praegu erinevaid, palju erinevaid narratiive ja mis on siis saanud nendest ajakirjanikest, kes kaheksa aastat tagasi äh, lahti lasti, nüüd nad tulevad tagasi ja kas me ei peaks seda lubama, me ju tahame erinevaid narratiive ja nüüd saab sõna härra Guerreiro. suur tänu, äh, proua peaminister. selles arutelus äh, siit võime me välja tuua kolm põhiliini. kõigepealt äh, kiidetakse seda rolli, mida Poola on ede, etendanud oma suveräänsuse kaitsel läbi kogu ajaloo. on tunnustatud seda, mis Poola on teinud selleks, et äh, tugevdada demokraatiat Euroopas, aga samas on väljendatud ka mured seoses nende otsustega, mis teie valitsus on vastu võtnud seoses meediaga ja seoses konstitutsioonikohtuga. kõik on tunnistanud seda, et teid valiti lahti demokraatlikult ja te võite oma valimisprogrammi ellu rakendada, aga demokraatlik enamus ei õigusta seda, et me võime eirata demokraatlikke väärtusi ja selja pöörata pluralismile, mis tähendab parlamentaarset kontrolli ja väga paljud on siin öelnud, et ma olen poolakas, aga tihti olete te halvas seltskonnas ja ma tahaksin selgitada seda, jah, ma võin ennast ka pidada poolakaks, aga ma oleksin siis üks nendest poolakatest, et kes käisid hääletamas ka kolmkümmend kaheksa protsenti hääletanutudest, eh, kes eh, andsid teile legitiimsuse, aga samas kuuskümmend kaheksa protsenti ei hääletanud teie poolt. härra Gonzales de Pons Rahvapartei nimel. suur tänu, eh, president, proua peaminister. ma tänan teid selle eest, et Te olete tulnud siia Euroopa Parlamenti ja osalemaks sellel arutelul. Te äh, rääkisite Poolast väga positiivsel moel ja äh, ka teie partei on seda Poolas teinud. aga minus tekitab muret see, kui te ütlete, et konstitutsioonikohus, see, mis te ütlete seoses konstitutsioonikohtuga, me peame tagama selle, et kohtud oleksid õigusorganid, aga mitte ei muutuks poliitilisteks organisatsioonideks. Te ütlesite, et te tagate meediavabaduse. valitsus ei saa tagada meedia objektiivsust. meedia peab iseeneslikult olema vaba ja teie ülesandeks on vastu võtta seadusi, muuta seadusi, sellega peab Poola valitsus tegelema, aga kui te ajate segamini valitsuse rahvaga, siis poliitilises plaanis on see midagi väga ohtlikku ja me ei räägi siin suveräänsusest, vaid räägime õigusriigist ja me ei pea rääkima poliitikast, vaid räägime vabadustest, nii nagu Manfred Weber ütles. ja me peame rääkima ühtsusest, aga mitte eraldatusest. ja nii nagu Enrique Guerrero ütles, tahaksin ka mina lõpetada sellesama mõttega, mõningad siin on öelnud, jah, ma olen poolakas. jah, me võime kõik öelda, et me oleme poolakad sellepärast, et me oleme eurooplased ja me oleme uhked selle üle, et me oleme eurooplased ja seega oleme me uhked selle üle, et me oleme ka poolakad. nii et, aga te võitsite valimised ja ega see meie elu lihtsamaks ei tee. no proua Šidval, saan sõna. Szanowni Państwo, opinia Komisji Wenecji daamid ja härrad, me ootame endiselt komisjoni arvamust, meenutagem, et eh, Veneetsia eh, komisjon oma arvamust avaldaks ja me leiame, et eh, see oleks meie jaoks lihtsam, kui me kasutaksime niisuguseid argumente, me ei peaks niisugust arutelu, kui meil oleks Veneetsia komitee seisukoht olemas, sest ma arvan, et sealt oleks objektiivselt näha, et konstitutsioonikohtuga seoses ei ole mingeid õiguslikke probleeme. nii nagu need kohtunikud ametisse nimetati, oli see tegelikult eelmise äh, parlamendi otsus ja siin kümme inimest ei saanud äh, viiteist äh, blokeerida ja loomulikult ma austan teie arvamust, kuid ma kordaksin veel kord, et äh, minu arvates on see arutelu hetkel kohatu, kuid ma olen siin sellepärast, et ma austan seda, et Euroopa Parlamendil on mure ja ta tahab sellega objektiivselt tegeleda daamid ja härrad, ma ei eh, viita siin sõnavõttudele, mis minu arvates on siin, olid siin kojas kohatud, kuna ma Euroopa Liidu kodanikuna on mul ka eh, eneseväärikus. me ei ole natsionalistlik eh, partei ja selline nimetus on meie jaoks solvav, mistõttu ma sellele rohkem ei viita, kuid kordaksin veel, et Poola valitsus valiti Poola kodanike poolt ausatel valimistel ja Poola valitsus juhib seda riiki sellepärast, et kodanikud on talle selle mandaadi andnud. ja see ei ole midagi muud kui, kui Poola, nõnda toimib demokraatiaga nendes riikides, kust teie pärit olete. ja ma ei hakka siin väitama, väitma, et ma ei austa Hollandi ja näiteks Hispaania valitsust ja seega ma võib-olla ei ole nõus teie poliitikaga. see ongi Euroopa öö, aluspõhimõte, meil on erinevad seisukohad, me ei ole ühel nõul, kuid me saame seda arutada ja see ongi väga suur väärtus, mis minu jaoks Poola kodanikuna ja kõigi poolakate jaoks on igati asjakohane, kuna palju aastaid ei olnud meil võimalus Poolas asju arutada. jah, ma nagu ta siin mainis, et ma tõesti usun, et te olete mures ka Poola äh, majanduse äh, tõttu, aga Silesia küsimus, ma elan selle piirkonna lähedal ja ma pean seda väga oluliseks see on äh, suurepärane piirkond ja seal elavad väga toredad inimesed, kuid Euroopa Liidul on nei-, äh, neil on Euroopa Liidult abi vaja ja äh, jah, kui te aitate neid, siis see on nagu Poola jaoks, see on Poola jaoks suur probleem. silelased ütlevad mulle, kas Euroopa Liit aitab meid meie probleemidega toimetulekul, kas nad näevad, et meil on nende abi tarvis või e, jätavad nad meid iseenda hooleks. E, ja jah, meie käest valitsus küsitakse selliseid asju ja me oleme aruteluks e, igati valmis ja me peame näitama, et Euroopa Liit on ka valmis neid aitama, kui neil on abi tarvis, mistõttu olen ka mina täna siin, kuna ma usun Euroopa Liitu, Euroopasse ja sellesse, et kodanikuühiskond, mida te ka mitmel korral mainisite, ma pean ütlema, et minu valitsuses me nimetasime ka kodanikuühiskonna esindaja, kuna meie jaoks on see teema äärmiselt tähtis. seega on meil inimene, kes selle teemaga tegeleb, eelmises valitsuses seda näiteks ei olnud. ja ma usun, et Ehm, Poolast tuleb ka küllalt hea näide kodanikuühiskonna ülesehitamise kohta. ajaloost on ju teada solidaarsuse liikumine ja Poola on palju kaasa aidanud ja see aitab ka meie ühist Euroopat üles ehitada, suveräänsete riikide Euroopas, Euroopat. ja nõnda tehkemgi äh, viime äh, ellu oma programmi ja juhime riiki nii, nagu kodanikud seda soovivad. Ähm, Poola on riik, mis äh, võtab äh, seadusi ja põhiseadust väga tõsiselt ja ka Euroopa Liitu võetakse väga tõsiselt. ma olen eurooplane, kuid ennekõike olen ma siiski Poola kodanik, mille üle ma olen väga uhke, tänan. aitäh, proua peaminister. siin peab olema mingi tõlkeprobleem, ütleb härra Verhofstadt, kuna proua peaminister rääkis poola keelt ja mina kuulan inglise keeles. kas te ütlesite, et te järgite Veneetsia komisjoni arvamust või mitte, jah või ei? seda saan, sellest saan ma ka isegi poola keeles aru, jah või ei ja nie mam kłopotu z tłumaczeniem ja rozumiem że pan jest dociekliwy bo pan chce siin ei ole mingeid probleeme tõlkega ma mõistan et te olete pahane kuna te tahate Poola olukorrast äh, paremini aru saada ma tulin siia tõesti väga kaugelt selleks, et teie kahtlusi kõrvaldada. mul ei ole raskusi ka teist arusaamisel mulle jääb mulje, et võib-olla me peaksime vastastikku üksteist kuulama ja üritama mõista. väga raske on töötada stereotüüpide ja mitte faktide alusel, me peaksime tuginema faktidele, seda arvamust ju veel ei ole ja kui ta tuleb ja me ootame seda, siis me väga põhjalikult analüüsime seda. Äh, aitäh ja nüüd saab sõna härra Kunders okay, aber herr, herr kollege verhofstadt auch mit der antwort. härra verhofstadt te peate sellega nüüd leppima äh, see on teie jaoks raske aga te peate leppima härra Kunders äh, lugupeetud peaminister lugupeetud äh, daamid ja härrad see oli väga oluline ja väga tundlik arutelu väga selge oli see ka nende sõnavahetuste alusel, mida me siin viimastel minutitel kuulsime, aga see oli väga oluline arutelu. kõik teist rääkisid sellest, kui oluline on õigusriigi põhimõte, mis on meie jaoks väga oluline seda möönsid praktiliselt kõik, see on väga oluline, aga me peame mõtlema sellele, et kui me mõtleme õigusriigile, siis väga kiiresti ei saa sellest mitte ainult õiguslik küsimus, vaid ka poliitiline küsimus ja see on mõistetav. tegemist on asjaga, mis puudutab suveräänsust, institutsioonilist tasakaalu, poliitilisi valikuid ja jah, õigusriigi põhimõtteid käsitlev arutelu on seetõttu äh, vältimatult ka poliitiline ja seetõttu on väga hea, et seda siin parlamendis täna arutati. ma arvan, et kõik äh, te tegite selgeks, et keegi ei ole püha, me peame välistama topeltstandardid, meie kõigi ees on ülesanne, me ei tohi siin kellelegi näpuga näidata, aga me kõik väga raskel ajal peame vaatama nendele põhimõtetele, millele on meie riigid rajatud. ma räägin siin nõukogu nimel. ma ei, me ei ole kohtunud ega seda arutanud, aga ma pean ütlema, et ka nõukogu jaoks on õigusriigi põhimõtted väga olulised. me oleme kokku leppinud mõningates asjades. üks näiteks on uus mehhanism, mida komis-, mille on loonud komisjon ja nõukogu see on õigusriigi põhimõtete dialoog. komisjon võttis märtsis kaks tuhat neliteist vastu vastava raamistiku ja oluline on siis teha tööd selle raamistiku raames. küsimus oli, et kas seda oleks võimalik tugevdada või mingi teist raamistikku luua, luua. ma ei ole näinud seda ettepanekut, me analüüsime seda, kui see tuleb, aga meil on mehhanism olemas ja oluline on hakata selle alusel töötama täiesti au,, täielikult austada seda eh, ja pidada dialoogi kõigi institutsioonidega ning eh, ma ütleksin nõukogu nimel, et äh, nagu te teate, me oleme pühendunud sellele, et me austame äh, meie liidu põhiväärtusi. komisjon praegu tegeleb äh, faktide analüüsiga, on pidevas dialoogis Poola valitsusega ja mängib selles mõttes väga olulist rolli, et ta järgib olukord, jälgib olukorda kogu Euroopa Liidus, olles mm, lepingute valvur me teame, milline on komisjoni seisukoht ja ma arvan, et väga oluline oli see, et äh, täna oli meil võimalus rääkida Poola peaministriga. ta tõesti tegi, pingutas väga palju, et tulla siia täna, äh, kuulata teie küsimusi ja teile vastata. Äh, selle arutelu vaimust, mis kohati oli väga tundlik, sain ma aru, et meil on vaja dialoogi pidada meil on vaja tõsist dialoogi pidada ja teiseks, et on vaja olla objektiivne, analüüsida objektiivselt fakte, seda mainis ka komisjon, et on vaja ka komisjoni vai-, koostöövaimu ning äh, siin sellega seoses mainiti ka Veneetsia komisjoni. ma tahaks äh, veel omalt poolt kinnitada, et komisjon, nõukogu tiht-, kindlasti jälgib väga põhjalikult seda protsessi äh, me äh, jälgime kindlasti kõiki analüüse ja artikleid äh, ja kindlasti äh, võidab sellest õigusriigi, võidavad sellest õigusriigi põhimõtted Euroopas. ja kui üks asi on siin selles arutelus täna selgeks saanud, siis see, et poliitiliselt väljendades on õigusriigi põhimõte värvipime aitäh ja nüüd saab äh, komisjoni nimel sõna härra Oettinger. proua president, lugupeetud peaminister, lugupeetud saadikud, Euroopa Liidus on meediakanalitel oluline tähtsus, meedia sõltumatus on väga oluline väärtus ja meedia mitmekesisus on samuti väga oluline. ning seetõttu kaebuste äh, tõttu ei ole komisjonil mitte ainult õigus, vaid ka kohustus äh, kontrollida, kas meediakanalite mitmekesisus ja sõltumatus Euroopas on äh, tagatud ja, ja, ja tugev, me ei tohi teha ei vähemat ega rohkemat nii et äh, mis, kui tegemist on Poola meediaseadusega, siis on tegemist äh, kolme äh, juhtorganiga, juhatuse, nõukoguga, mis TVP ja PR-i puhul, tegemist on avalik-õigusliku tele- ja raadioga Poolas ning tegemist on siis veel ka nõukoguga, mis puudut-, mis tegeleb mõlema haruga, nii telega raadioga ja siis ka regula-, reel-, reguleeriva asutusega. ning äh, nõukogu koosnes seni seitsmest isikust ja ühe ettepaneku sai teha kultuuriminister, ühe kantsler, kaks tulid valitsusest ehk ja viis kohta siis täideti avaliku konkursi kaudu reguleeriva asutuse poolt. aga aastavahetusel otsustati teha muudatus ja vähendatakse nõukogu seitsmelt liikmelt kolmele liikmele ning kõik kolm äh, nimetab äh, ametisse isik- äh,, ainuisikuliselt minister. ja juhatus tulevikus saab juhatus ilma põhjendusi toomata ja igaaegselt ähm, saab juhatust äh, kokku kutsuda ja, ja tagandada ja selle otsuse teeb jällegi nõukogu, kelle ametisse nimetab äh, kantsler äh, ainuisikuliselt ja DVP ja PR-i statuut, mm, seda on võimalik muuta ilma parlamendita mm, ja muid organ-, organeid kaasamata. meie mõtleme, et kas selline areng, kus otsustajaks on ainult äh, valitsus, mitte ülejäänud parteid, kas äh, selline olukord tagab ja edendab äh, äh, äh ringhäälingu sõltumatust? meie analüüsime seda küsimust, me oleme tänulikud selle eest, et meile pakuti dialoogi, me soovime samuti seda dialoogi, eriti äh, Ehm, soovime dialoogi seoses uue meediaseadusega, mida valmistatakse ette, mis tuleb ehm, veebruaris või märtsus, märtsis. ja meile meeldiks, kui õigusriigi küsimusi ei analüüsi, ei oleks vaja analüüsida mitte tagantjärele, vaid me, kui meil oleks tihe, konstruktiivne ja nõuandev dialoog komisjoni ja liikmesriikide vahel enne õigusaktide vastuvõtmist. aitäh! aitäh, härra Oettinger ja lõpetuseks saab sõna härra Timmermans. aitäh äh, lugupeetud peaminister, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, siin on väga palju asju, millele ma saaks reageerida, aga teen väga lühidalt äh, kolm asja. esimene, pärast äh, kogu seda arutelu, mis puudutas suveräänsust, ütlen ma, et Poola on praegu suveräänsem ja rohkem oma enda saatuse üle otsustaja kui e-, eelneva tuhande aasta jooksul, mis e-, eelnesid Euroopa Liiduga liitumisele. E-, Euroopa rahvaste suveräänsuse koondajana toimib Euroopa Liit. Poolal on praegu piirid, mida ei vaidlusta nema, tema naabrid, see on suveräänsus, see on kõigi Euroopa rahvaste saavutus ja eelkõige Poola saavutus ning teiseks, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on oma vabast tahtest allkirjastanud ja ratifitseerinud oma parlamentides Euroopa lepingud. ja seetõttu on nad võtnud endale kohustusi, mis puudutavad äh, muuhulgas ka õigusriigi põhimõtete äh, austamist ja mitte ainult seda, vaid nad isegi lubavad seda, et koht Liidut Luksemburgis äh, analüüsiks seda, et, et neid kontrolliks äh, komisjon äh, Brüsselis, et Euroopa Parlamendis neid arutataks ja et isegi teised liikmesriigid saavad nende vastu kohtusse pöörduda. seal, siin ei saa kuidagi peitud, peita ennast riikliku suveräänsuse taha. Te olete allkirjastanud ja ratifitseerinud need lepingud, mis näevad ette, et neid asju saab käsitleda Euroopa Liidu tasandil. see on fakt Äh, härra Legutko, kellele meeldivad faktid ja ma annan teile veel mõned faktid, mis puudutavad äh, käesolevat küsimust ning muide, härra Legutko, teil on täielik õigus oma arvamusele, aga kahjuks mitte äh, omaenda faktide kujundamisele. ning paar küsimust, mida tahaksin tõstatada. meil ei ole mingeid vastuväiteid, proua peaminister, sellele põhimõttele, et äh, kohtukoosseis peaks olema tasakaalustatud. me oleme täiesti nõus, et äh, konstitutsiooniline õigus Poolas, äh, et seda tuleb austada, aga meil on mure, et konstitutsiooni kohus on neid õigusakte Äh, tõlgendanud, otsuseid vastu võtnud, aga te äh, ainult äh, osaliselt jälgid, järgite neid kohtuotsuseid. näiteks kohtunik, komisjon, kohus ütles, et liigu-, et nimetati liiga palju kohtunikke ametisse või siis kohus ähm, siis äh, kinnitas ühe otsuse, mille oli vastu võtnud uus valitsus, mis aga tühistas midagi, mille oli kinni, vastu võtnud eelmine valitsus, kellel oli täielik õigus sellist otsust vastu võtta. ja Veneetsia komisjon ja Veneetsia komisjoni arvamus, mida te loodetavasti järgite, miks mitte oodata, miks miks lihtsalt oodata Veneetsia komisjoni arvamust, et ähm, küsimus on, et kuidas Poola lahendab need probleemid? ainult nende probleemide lahendamisega saab äh, konstitutsioonikohus äh, täita oma seaduslikke ülesandeid ja meil on muresid ka teiste reformidega, mis puudutavad äh, konstitutsioonikohust. Äh, õigusriigi põhimõtted ja eelkõige võimude lahususe põhimõte on meie kõigi jaoks mureküsimusteks. me oleme oma valulikust Euroopa ajaloost õppinud, et meil on vaja seda inimõiguste demokraatia ja õigusriigi põhimõtete kolmjalga. mitte kumb, mitte ükski neist ei saa ilma ülejäänud kaheta õitseda. et äh, kui te ei saa kasutada demokraatiat õigusriigi vastu ega vastupidi, et te ei saa kasutada demokraatiat inimõiguste vastu, me oleme õppinud seda omaenda valulikust ajaloost ja Poola on olnud selle valuliku ajaloo üks suurematest ohvritest ja nüüd kui tegemist on vaba, äh, uhke, sõltumatu Poolaga, siis seda mitte hoolimata Euroopa Liidust, vaid äh, Euroopa Liidu tõttu ja seetõttu ma usun, et säilitades konstruktiivset dialoogi Poola valitsusega, äh, saame me lahendada need äh, probleemid kooskõlas nende reeglitega, millega, mille, mis seovad kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, aitäh! lugupeetud daamid ja härrad ja ka proua Šidvo, ma pean nüüd paluma, et äh, me lõpetaksime selle arutelu. proua peaminister, te soovisite uuesti sõna. Te olete meie külaline, ma ei taha keelduda äh, teile sõna andmast, aga ma pean viitama sellele, et äh, sellele järgneks uus arutelu ja seda ma enam lubada ei saa, sellepärast et härra Timmermansi aruteluga tegelikult pidi meie arutelu lõppema. nii et äh, ma lähtun sellest, et see, mida te ütlete, et sellel on lihtsalt informatiivne iseloom, järgnevat arutelu ma siin lubada ei saa, ma ei saa anda rohkem kellelegi sõna. palun, proua Šidlo. suur tänu et äh, andsite mulle uuesti sõna. nüüd äh, sooviksin kõiki teid äh, tänada, see arutelu on olnud äärmiselt oluline nii Poola kui ka Euroopa Liidu jaoks. seega veel kord aitäh, kordaksin taas, et Poola on demokraatlik riik, õigusriik, mis austab põhiseadust, meie oma seadusandlust ja Euroopa Liidu aluslepinguid. suur tänu äh, teie äh, avalduste, küsimuste eest ja ma loodan, et see äh, info, mis ma teile andsin, aitab ka välja kujundada teie edasisi seisukohti ja kui te lubate, siis volinik küsis, et miks me soovime oodata Veneetsia komisjoni otsust, kui me võtsime vastu äh, seaduse konstitutsiooni äh, kohtu äh, kohta, siis me ei oodanud seda arvamust, nii nagu ka teie ei oodanud äh, seda, selle arutelu korraldamisel. seega ma arvan, et me peaksime olema kõik teadlikud sellest, et see dialoog ühendab meid, toob meid üksteisele lähemale, mis on äärmiselt oluline, aitäh. proua peaminister, aitäh teie sõnavõtu eest. aitäh äh, ka nende tänusõnade eest, äh, mida te Euroopa Parlamendi aadressil ütlesite, aga ma tahaksin tänada ka teid, see tõsiasi, et te tulite siia ja osalesite sellel arutelul, on hea märk ja see eristab teid paljudest nendest, kes teile aplodiseerisid, ähm, kes arvasid, et sellist arutelu ei oleks vaja ja seetõttu äh, me tõesti täname teid. aitäh, arutelu on lõppenud.